Okay. Dear, dear, dear ladies and gentlemen, beste, beste mensen, uh, ondanks... kallid daamid ja härrad, hoolimata sellest, et uh, siin saalis on endiselt veel täitmata kohti, hoolimata sellest, et on veel tühje kohti siin saalis algab meie koosolek ja selle ülekanne. seda kõike on võimalik siis jälgida, mida me teeme ja kuna nüüd viis minutit on üheksast kell läbi juba, siis äh, võiksime minna meie päevakorra juurde. esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. vaatan ringi, kas on märkusi? ei ole seetõttu ma paluksin teil äh, heaks äh, kiita kaheksateistkümnenda detsembri, kahekümne teise jaanuari, üheteistkümnenda veebruari, kahekümne neljanda veebruari koosolekute protokollid. kui teil ei ole märkusi protokollide kohta, siis äh, tähendab see seda, et need protokollid on kinnitatud ja nüüd teadaanded äh, meie komisjoni tegelikult esinaiselt, äh, kes saab meiega liituda veidi hiljem. praegu esinaise teadaandeid ei ole ja sellega tulemegi ähm, kolmanda päevakorrapunkti juurde. selleks on äh, välisuuring regikomisjonile, mis puudutab majanduskriisi mõju Euroopa Liidu majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele. see on äh, uuring, mis äh, ei ole veel äh, lõpule viidud, kuid hea meelega võtaksime teadmiseks selle praegused tulemused ja võib-olla paluksimegi siis äh, nende tulemuste esitlust ja seejärel äh, leiaks aset äh, ka meievaheline mõttevahetus. ja ma annaksingi sõna proua Simona Miljole. Does he, yeah, thanks. So basically, as, as you said. aitäh suur tänu selle eest, et äh, meid täna siia kutsusite selle uuringu esialgset varianti esitlema. see puudutab äh, majanduskriisi mõju Euroopa Liidu majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele. tahaksin kõigepealt anda ülevaate kontekstist, äh, milles see uuring läbi viidu me räägime siin kvantitatiivsest ja kvalitatiivsest analüüsist ja räägime sellest, kuidas eh, siis eh, regionaalmajandus eh, reageeris majanduskriisile. The context of the study is basically still ongoing. ja see kontekst on endiselt praegu sarnane Äh, see uuri-, äh, kriis sai alguse kahe tuhande kaheksandal aastal, kuid selle mõjusid on veel praegugi tunda. see kriis oli ähm, väga märkimisväärne, Euroopa Liidu SKT langes neli protsenti ning tööstustoodang kakskümmend protsenti. nii et äh, seetõttu ka majanduse taastamise plaan Euroopa Liidus vastu võeti selleks, et kriisi mõju, mõjusid leevendada ja me näeme, et regionaalpoliitika ning äh, samuti äh, tõukefondide roll mängisid väga tähtsat äh, rolli kriisi mõjude leevendamisel. meie uuringu eesmärgiks oli hinnata kvantitatiivanalüüsi kaudu kriisi mõju siis majanduslikule, sotsiaalsele ning samuti ka regionaalsele tasandile ja me võime selle kriisi jagada kahte põhifaasi. esimene, mis sai alguse kaks tuhat kaheksa ja see oli siis eralaenuturu kriis, mis siis muutus riigi laenukriisiks ja seda on võimalik jagada tööstuse, ehitus ning finantskriisiks. igaüks neist puudutas erinevaid regioone, kui me vaatame näiteks eralaenukriisi ja, või näiteks tööstus, tööstuskriisi, siis ähm, Ehm, see puudutas just ehm, tööstusregioone, me räägime siin Põhjamaadest, Ühendkuningriigist, eh, teatud Ida-Euroopa riikidest. Ehm. ja samal ajal, eh, kui räägime näiteks ehitussektori kriisist, eh, see on enam seotud avaliku ning erainvesteeringutega ja see kriis mõjutas Balti riike, Iirimaad, Ühendkuningriike, Hispaaniat ning äh, ülejäänud Vahemere piirkonda. ja äh, finantskriisid äh, tavaliselt puudutasid eelkõige pealinnasid, suuri finantskeskusi. see eralaenukriis sellest sai ähm, riigi äh, võlakriis, äh, riigivõlakriisi iseloomustavad äh, sellised asjad nagu maksutulude laekumise vähenemine, laenamise kulukamaks muutumine ja seda kõike muuti, muutis veelgi tuntavamaks need ähm, väga tugevad äh, kärpemeetmed riikides, me püüdsime siit välja tuua selgelt, millised on need ülekandekanalid, kuidas see kriis kandus üle riiklikult tasandilt kohalikule tasandile, krediidile juurdepääs, intressimäärad, kaubandus ning kolmandaks sisenõudlus. ja see niipea, kui me oleme need faktorid äh, määratlenud, äh, siis võib äh, rääkida sellest, kuidas, milline oli see vastupidavus või siis vastupanuvõime kriisile regionaalsel tasandil. see siis näitab seda, kuidas regioon suutis majanduskriisi šokke pehmendada Äh, siin me peame rääkima regionaalsest äh, sektorite äh, e, mitmekesisusest, inimkapitalist ja oskustest ning kolmandaks innovatsioonipüüdlustest. nii et me peame siis mõistma eelkõige seda, milline on see seos ülekandemehhanismide vahel riiklikul ning regionaalsel tasandil ja samas, kui me räägime juhtumi analüüsidest, siis see annab meile parema kvalitatiivse eh, informatsiooni nende protsesside kohta. ja siin ma tahaksin eh, kvantitatiivanalüüsi põhitulemustest eh, ülevaate anda ehm, me võime siin välja tuua põhja-lõuna metafoorid ja erinevad üksteisele isegi vastukäivad trendid. kui me räägime lõuna-põhja metafooridest, siis võib öelda seda, et need metafoorid ei suuda äh, tegelikult väljendada selle kriisu, kriisi äh, mõju. me näeme, et äh, kontinentaal aladel oli kriisil palju väiksem mõju kui äärealadel ning me näeme, et eh, Saksamaa, Poola, eh, Slovakkia ning Tšehhi Vabariik ei kannatanud ehm, niivõrd eh, kriisi mõjudel. Iirimaa, Hispaania, Kreeka, Portugal, Balti riigid ja need kaks vastukäivat trendi me näeme, et tegelikult äh, äh, on äh, siin ähm, siis välja tuua neid e-, erinevad ähm, liikumised, ähm, mis üheaegselt toimivad, me näeme ka siin kriisieelse majandus tingimuste ning majanduslanguse mõjude vahelisi nõjusid, me näeme siin neid erinevaid Äh, näitajaid, mis iseloomustavad näiteks äh, tööturu äh, olukorda. ja me tõime välja kaheksa erinevat muutujat kriisieelselt ja pärast kriisi ja nägime, et need on omavahel väga selgelt seotud, nad on kriisi mõjuga väga selgelt seotud. nüüd, mis puudutab kriisile vastupidavust siis me, nagu me ütlesime, vaatasime äh, inimkapitali ning innovatsioonipüüdlusi. Need omavahel, need ei, need ei ole väga selgelt äh, seotud tegelikult äh, majanduskriisi järgse majandusseisuga, kuid innovatsioon äh, Äh, inimkapitali ning innovatsiooni tegelikult on pigem pikaajalise majandus, ähm, majanduse seisuga äh, seotud. kuid rääkides nüüd juhtumianalüüsidest, siis me valisime välja neli liikmesriiki, Poola, Bulgaaria, Itaalia ja ning Saksamaa. Need äh, liikmesriigid valiti välja nende erinevate majanduskriisi mõjude tõttu me valisime kaks regiooni Itaalias, kaks Poolas, äh, kaks äh, Saksamaal ning äh, kaks regiooni Bulgaarias. ja see võimaldas meil saada nii palju informatsiooni kui võimalik regioonide reaktsiooni kohta kriisile me viisime läbi eh, intervjuud eh, Itaalia esindab eh, väga selgelt seda, kuidas kriis läks üle eralaenukriisist riigilaenu kriisiks. me nägime, et põhjariigi, põhjaosa, põhjaosa Itaaliast sai eelkõige tunda esimest faasi kriisist ja siis ka taastuskriisist kergemini, samas kui lõunaosa endiselt veel kannatab selle kriisi tagajärgedel. Saksamaa puhul eh, kõigepealt kogeti kriisi kahe tuhande üheksandal aastal, kuid siis väga sel-, väga eh, kiiresti tae-, taastus eh, majandus tänu kaubandusele teis-, teiste väljaspool Euroopa Liitu olevate riikidega ja me näeme, et need innovatsioon äh, ja äh, inimkapital, äh, investeeringud nendesse kahte on äh, väga heaks garantiiks majanduse vastupidavusele. Poola näitab jällegi teistsugust mudelit. Poolas finantsinstitutsioonid ei kannatanud eriti finantskriisi all, samuti eluasemelaenu kriisi all Poola, samuti sloti nõrgenemine tuli Poola majandusele kasuks äh, ning äh, vastupidiselt teistele Euroopa Liidu ähm, majandustele ähm, otsustati Poolas äh, makse vähendada, nii et see kõik kokku oli kasuks Poolale kriisile vastupanemisel. Bulgaaria on näide, mida oli väga hea kasutada selleks, et välja tuua see territoriaalne mõõde meie uuringu puhul. me rääkisime äh, territoriaalsest äh, siduvuses, sidususest ning äh, ühtekuuluvuspoliitika mõjudest Bulgaar-, Bulgaaria on, majandus on väga selgelt seotud kaubanduspartnerite majanduse seisuga nii et äh, siin on ähm, ekspordiga väga palju äh, seotud ning samuti mm, otseste välisinvesteeringutega. nii et äh, see, et kriis on piiratud mõjuga, eriti just ähm, finantssektoris, siis on väga hea siin küsida, et milline oli ühtekuuluvuspoliitika roll selle kriisi mõjude pehmendamisel kõigepealt võib öelda, et äh, muutus äh, ühtekuuluvuspoliitika läbiviimine äh, selleks, et soodustada siis nende vahendite kasutamist kõige paremal viisil. kõik need äh, Äh, intervjuud, äh, mis me liikmesriikides läbi vii-, viisime, siis intervjueeritavad ütlesid, et äh, ühtekuuluvuspoliitikal oli keskne roll investeeringute tasa, taseme säilitamisel, eriti just nendes riikides, kus kärpemeetmed olid kõige märgatavamad. teiseks nõustuti selles, et ühtekuuluvuspoliitika aitas ähm, selle kriisi eskaleerumist vältida näiteks Itaalia regioonide ning Poola, Poola regioonide puhul tuli see selgelt välja. ühtekuuluvuspoliitika pidi äh, vähemalt äh, kahel tähtsal viisil äh, muutuma selleks, et uute majandusoludega kohaneda. esiteks mingiti, mindi üle pikaajalistelt arengu eesmärkidelt, regiooni arengu eesmärkidelt selleks, et ähm, kõige käepärasemate äh, probleemidega toime tulla. nii et äh, me nägime, et siiani ühtekuuluvuspoliitika küll äh, soodustas pikaajaliste eesmärkide saavutamist, kuid lühiajaliste probleemide, probleemidega tegelemisel ei olnud see siiani olnud nii edukas. me näeme, et tihtipeale Äh, siis ühtekuuluvuspoliitikas sai äh, siis jooksvate kulude katmise äh, allikas. teiseks viisiks kriisile vastamiseks oli lihtsustada meetmeid ning kaasfinantseerimise nõudeid. samuti siin see kaasrahastamise äh, eesmärgiks oligi just lihtsustada eh, juurdepääsu eh, Ühtekuuluvusfondi eh, vahenditele, eriti just ettevõtetele ning kohaliku omavalitsuse üksustele. ja kui me näeme si-, vaatame neid regioone, kus majanduse tugevdamise eesmärk on kasutusel, siis me, siis äh, seal need ähm, vahendid toetasid just suurte strateegiliste eesmärkide saavutamist, regioonid äh, konvergentsi riikides äh, aitas see kindlasti soodustada ka konkurentsivõime suurendamist. kuid konkurentsivõimelisemates regioonides, näiteks Baierimaal oli ühtekuuluvuspoliitika mõju väiksem. Nende puhul see kriisi mõju ei olnud muidugi ka niivõrd tugev, nad olid palju vastupidavamad äh, neil oli võimalik äh, kriisile äh, ise vastu seista. kui me nüüd räägime territoriaalsest ühtekuuluvusest, siis näiteks Bulgaaria puhul me vaatasime piiriülest programmi ja siin on äh, kolm omapära, vähem ressursse on kättesaadavad läbi tõukefondide, teiseks veel üks faktor, mis võimaldab äh, paindlik, paindlikult äh, siis kohalikele väljakutsetele vastata ning kolmandaks äh, see, et keskendutakse just kohalikule elanikkonnale ja kui me nüüd tahame kokku võtta oma uuringu, siis selgelt tuli välja kvantitatiivsest aja analüüsist see, et tulevikus ühtekuuluvuspoliitika peaks pöörama tähelepanu äh, regioonide omapärale ning lähenemispiirkond ei peaks kõiki ühtemoodi käsitlema. teiseks äh, on äh, selged mustrid välja kujunemas, kuidas regioonid reageerivad kriisile ja e, see puudutab ka majanduse taastamise kava, et e, peaks e, olema paindlikud meetmed, kuid samas ka aruandluse, aruandluse poolt ei tohiks kahe silma vahele jätta. ning edasises ühtekuuluvuspoliitika kujundamisel peab arvesse võtma äh, ka erinevusi ning äh, tasakaalu erinevate äh, siis nii-öelda pehmete tulemuste ning äh, kõvade tulemuste vahel. me vaatasime neid nii-öelda pehmeid tulemusi seal on tihtipeale seos ka selliste tugevamate tulemustega siin, mis siis väljenduvad ka kvantitatiivsetes numbrites, kus ühtekuuluvuspoliitika oli toetav kriisile reageerimisel, siis oli väga selge seos nende kolme põhifondi äh, vahel, SF-i, RDF-i äh, ning, ähm, ning äh, ning äh, siis kõik erinevad kolm, need kolm fondi tegutsesid koos, nii et need on need põhijäreldused. Eh, aitäh. nagu ma ütlesin, on tegemist uurimusega mille vahearu on, et me tegelikult kuulajaga, mis pole veel lõpule viidud, nüüd tahaksin anda sõna regionaalarengu komisjoni liikmetele, palun, kes sooviks sõna võtta, palun. Really to... suur tänu, mina tahaksin toonitada kahte punkti, mis tulid välja teie analüüsides, kas te kuulete mind? istun siin. esiteks kohe alguses, kus te räägite uuringu taustast, räägite te majandustaastamise äh, kavast, aga te ei rääkinud mitte midagi tulemustest. ja teie järeldus, et see kava mängib väga tähtsat rolli meil on sellele kavale ette nähtud kuus miljardit, tegemist on tegelikult kasutamata tõukefondide vahedega ja kasutamata ka maaelu arenguprogrammidega kokku viis koma kuus miljardit ehk siis põhimõtteliselt kuus miljardit ja seda raha ei kasutatud tõukefondide vahendina, vaid seda kasutati energia ja IT-programmide jaoks ning natukene ka transpordiprojektide jaoks. märtsis kaks tuhat kolmteist me küsisime komisjonilt mitu korda aru, et kuidas seda kava rakendati, sest ka kaks tuhat kolmteist lõpus tuli see programm lõpetada, siin ei olnud võimalik veel vahendeid üle kanda kaks või kolm aastat. ja meil ei ole mitte mingeid tulemusi selle kava rakendamise kohta ja kui teie nüüd analüüsite, arvestades seda kava, siis võib-olla teile anti tulemusi, aga see, mida te siia kirjutasite, on täiesti vale, sellel pole mitte mingit pistmist tõukefondidega, raha võeti tõukefondidest, võeti välja selleks, et kasutada neid kolmes eelmainitud valdkonnas. see oli nüüd minu esimene küsimus teile. teiseks ma olen väga-väga üllatunud, et ei pööranud absoluutselt mitte mingit tähelepanu äh, erinevate liikmesriikide erinevale suhtumisele kriisi ajas. Te teate, et et meil on selline lähenemine, kus komisjon paneb paika, kui palju avalikust sektorist tuleb kulutada kaasrahastamise kõrval. ja kui te vaatate nüüd neid riike, mis teie välja valisite, siis need riigid täiesti erinevalt käituvad Poola puhul on äh, see äh, lisamäär viiskümmend kuus protsenti kasvatatud, äh, Kreeka kakskümmend kolm protsenti, Portugal kolmkümmend viis protsenti ja nii edasi, mis tähendab seda, et kaasrahastamise kõrval riigid täiesti erinevalt suhtusid ka avalikesse investeeringutesse ja see on palju tõsisem kui see, millest ka teie siin välja tõite ja vabandage väga, aga ma ei saa teie järelduste filosoofiast aru. ma tõesti tahaksin, mida te mõtlete nende pehmete ja tugevate äh, järelduste all. võib-olla teised kolleegid saavad aru, aga see on nii filosoofiliselt siit kirja pandud, et on täiesti võimatu aru saada äkki te saaksite seda lihtsamalt öelda, sest minu teada on tegemist siiski tõsise ähm, uuringuga. aitäh ja härra Nilsson, palun. Äh, aitäh. teen lühidalt, olen Rootsist. ja ma mõistan, et meie Rootsi piirkonnad on teatud määral võrreldavad Saksa piirkondadega kriisiga ümberkäimise mõttes. ma leian, et on väga hea, et meile seda uurimust tutvustati enne selle lõpuleviimist, sest võib ju olla, et enne kui see lõpule viiakse, me saame anda omapoolse panuse selle uurimuse lõpplahendusse. kui me räägime pikaajalisest finantsperspektiivist, siis äh, ka selles osas oleme terve rida dokumente juba arutanud ja seda teab selle raporti tutvustaja paremini kui mina. loomulikult me räägime ka sellest, et vajalik on öö, äh, olla paindlik, paindlik äh, olukorras, kus või kui võiks just puhkeda järgmine kriis, selleks et oskaksime paremini ja paindlikumalt reageerida kui ma asjast õigesti aru sain, siis olid osad piirkonnad siiski täiesti paindlikud ja suutsid ennast ümber häälestada äh, ka pikaajalise äh, plaanimise osas kas äh, sellest võiks olla kasu tuge meie argumentatsioonile kui me räägime pikaajalisest finantsraamistikust ja oma tegevuste plaanimisest? Euroopas on väga palju piirkondi ja need ei ole ju omavahel identsed, seega me peaksime väga diferentseeritult lähenema selleks, et piirkonnad ka pikaajalise strateegiate väljatöötamisel saaksid lähtuda nendest eeldustest, mis nende piirkondades olemas on, see puudutab ka kriisiolukorras tegutsemist me peame seda rõhutama, ehkki see on tegelikult aabitsatõde. aitäh! härra Alves, palun. Um e eh, aitäh! tahaksin teha kommentaari. kõigepealt eh, palju õnne selle uuringu puhul, ma arvan, et see on väga tähtis, et meil on see uuring just praegusel hetkel, sest me äh, praegusel hetkel kriisi ajal Euroopas tunneme väga selgelt, kuidas lõhed suurenevad, majanduslikud, sotsiaalsed lõhed ja nii edasi ja ma tahan tõesti õnnitleda kõiki uuringu koostajaid ja tahtsin teada, kas teil on andmeid ka minu koduriigi kohta, Portugali kohta, sest mind, mulle valmistab väga muret olukord Portugalis, tõesti lõhed on väga suurenenud, Portugal on palju vaesem riik, üks Euroopa Liidu vaesemaid riike üleüldse. nii et äh, pärast kriisi rikaste inimeste arv täiesti üllatuslikult on äh, suurenenud äh, üheksa protsendi võrra nimelt, nii et kui me vaatame aga ka vaesuspiiril elavaid inimesi, siis ka nende arv on suurenenud kahekümne kuue protsendi võrra. nii et äh, lõhe rikaste ja su-, vaeste vahel on suurenenud, aga ka majanduslike ja sotsiaalsete tegurite on need, mis on neid lõhesid suurendanud, nii et ma tõesti tahaksin teada, kas teie uuring keskendus ka nendele küsimustele, kas te vaatasite ka, mis toimub Portugalis selleks, et me saaksime paremini aru, mis toimuks minu koduriigis ja leida lahendusi sellele olukorrale. ma tõesti leian, et ühtekuuluvuspoliitika on väga tähtsat rolli siin mänginud, aga kriis on tõesti nii suur probleem, et meil on vaja erinevaid poliitikaid. meil on vaja erinevaid poliitilisi, majanduslikke äh, juhiseid, need on ülitähtsad. ühtekuuluvuspoliitika ainuüksi ei saa lahendada kõiki probleeme. praegune Euroopa juhtimise mudel ei ole sobilik. aitäh, proua Igo Jen, palun Muchas gracias y agradecer a la profesora el excelente estudio que nos... aitäh! ma tänan proua professorit suurepärase uurimuse eest. ma tahaksin peatuda majanduskriisi probleemidel on ju avaldatud kaks teadet, ühe, ühe avaldas Eurobaromeeter ja seal räägitakse sellest, et ebavõrdsus ja vaesus süveneb. minu kolleeg Portugalist ju just praegu rääkis sellest, mina räägin Hispaania näite varal, see kõik on süvenenud. eurobaromeetri väitel või uurimuse põhjal on asi nii, et, et Äh, Europarlamendil äh, ei ole äh, enam suurt kodanike usaldust, et e, Euroopa kodanikud eemalduvad parlamendist, samas me seisame silmitsi valimistega. minule valmistab veelgi rohkem muret see, kuidas Euroopa Parlament on, välja näeb Euroopa valijate silmis ja me peame vaatama, kuidas me saame selles osas edasi liikuda, kuidas me saame tegutseda, seda enam, et tegemist on olulisel määral vähendatud vahenditega. meie ühtekuuluvus läheb kaduma, rahalised vahendid ei leia kasutust ja minu kodumaal on näha, et väga palju programme, mida olid kavas läbi viia, kriisi käigus jäid ellu viimata. esimees, härra Kelly, palun. I uh, would like to thank you for ka mina tänan selle uuringu eest, ma leian, et tegemist on väga kasuliku uuringuga, see annab meile ka mõtteainet, eriti kui vaadata neid küsimusi ja kommentaare, mida siiamaani on tehtud, mõned kommentaarid olid väga huvitavad ja need puudutavad tegelikult ka neid põhimõtteid, millega me oleme töötanud, nagu näiteks see põhja ja lõuna metafoor äh, uurija ütles, et äh, siin ei tulnud mingit tunnistust selle kohta välja ja räägitakse siin nii-öelda kesksest äärealast. ja see kõik näitab, et me võib-olla oleks pidanud kõiki uuringuid, kõiki riike uurima ja tahaksin teada, mida teie sellest arvate. tahan ka teada, mida te arvate Iirimaa kohta. Te tegite ka väga huvitava märkuse ütlesite, et tegelikult erinevused kogu Euroopa Liidus on suurenenud, samas ajas riikidesiseselt ei ole. see ei ole väga hea järeldus Euroopa projekti jaoks. otse vastupidi, see tegelikult võitleb kõikide ja käib kõikide Euroopa Liidu väärtuste vastu ja ühtekuuluvuspoliitika mõtteks ongi olnud just see, et äh, vähem arenenud riikide arengutaset suurendada selleks, et kõigil oleks võimalik tulevikus umbes ühel elustandardil elada. ja see on tõesti väga tähtis. ja tundub, et selle asemel, et seda eesmärki saavutada, praegusel hetkel me liigume hoopis teises suunas ja see on murettekitav ja siis on siin veel terve rida liikmesriike, mille puhul te uurisite, et kuidas nad suhtusid kriisi, kuidas nad sellest välja tulevad ja te ei kommenteerinud üldse seda, millised riigid olid siin kõige paremad. nii et äh, äkki te võiksite kokkuvõtteks veel ka öelda seda, millised riigid said kõige paremini hakkama? ehk et kui midagi sarnast jälle juhtub, siis millised on need riigid, mis said olukorraga kõige paremini hakkama ja et mis siis peaksid olema tulevase eeskujuks. tõesti on siin mõtteainet pakkuv uuring ja seda tuleb palju põhjalikumalt veel uurida, enne kui tulla järeldustele, aitäh! aitäh, tahtsin küsida, kas komisjon soovib ka reageerida nendele küsimustele? om de studie over te doen. Veel... mitte, et nüüd seda uuringut uuesti esitleda, aga lihtsalt teie äh, reageeringuid neile um,. Hi, thanks a lot for uh... suur tänu, suur tänu, et andsite meile võimaluse rääkida sellest küsimusest. ma töötan majandusanalüüsi äh, osakonnas äh, regionaalarengu peadirektoraadis praegusel hetkel me töötame välja kuuendat ühtekuuluvusraportit, kus me pakume välja põhjalikumat analüüsi selle kohta, mis toimus majanduskriisi ajal Euroopa piirkondades ja mis on selle tagajärgedeks. me oleme selle valdkonna kallal juba töötanud kui me valmistasime ette kaheksandat eduaruannet, mis äh, eelmisel aastal avaldati, me oleme ka OECD-ga koostööd teinud väga paljudes valdkondades ja meil on ka Espani uuring, mis räägib just piirkondlikust vastupanuvõimest. nii et tõesti, meil on väga palju teadmisi piirkondliku vastupanuvõime kohta, see kõik on väga huvitav me teame, et kriisi ei ole läbi ja selle mõjud on erinevad aga mis puudutab SKT-d ja töötust, siis äh, need on äh, kõige rohkem kannatada saanud, äh, mis puudutab avalikke investeeringuid, siis kõige haavatavamad on just need riigid, millel on majandusprobleeme, eriti just oma riigieelarvetega. kui vaatame nüüd neid kanaleid, mida uuriti siis äh, on veel üks kanal, nimelt majanduslik kanal ehk siis äh, avalike investeeringute majanduskeskkond ja see on ka eraldi kanaliks ja see vastupanuvõime mängib väga tähtsat rolli, ehk et kui palju on meil üleüldse investeerimiseks kapitali, nii erasektori kui ka avaliku sektori oma kokkupanduna. see on väga tähtis just kohalike omavalitsuste jaoks, sellepärast et nemad vastutavad umbes kuuekümne protsendi eh, avalike investeeringute eest ja me teame, et kohalikud omavalitsused ei vastuta näiteks kaitsekulutuste eest. nii et kaasrahastamise poolu, puhul kohalikud omavalitsused äh, on vastutavad suurema osa investeeringute eest. nii et me küsisime nüüd, mis oleks juhtunud siis, kui poleks meil ühtekuuluvuspoliitikat ja tõukefonde ja ilmselgelt avalike investeeringute maht oleks palju-palju rohkem vähenenud. praegusel hetkel oleme juba jõudnud äh, avalike investeeringute puhul ajaloolise miinimumini. nüüd järeldused äh, viimasel slaidil. meie järeldused on sarnased ühtekuuluvuspoliitika toetab tõesti potentsiaalset SKT-d, inimressursid, tootlikkus, innovaatilisus äh, ja kapitali kaasamine piirkondadesse. meie usume, et ühtekuuluvuspoliitika on osa meie poliitikate kolmnurgast, meil on siin majanduslik ühtekuuluvus, teiselt poolt on meil tõu-, korrapoliitilised reformid, aga meil on vaja ka kolmandat elementi, milleks ongi kaasrahastamine, investeeringute kaasrahastamine. väga paljudes riikides tõukefondid on olnud väga tähtsaks allikaks just avalike investeeringute jaoks ja see uuring toob selle väga selgelt välja ka kohalike omavalitsuste puhul. praegusel hetkel töötame me välja kuuendat ühtekuuluvusraportit, me avalikustame selle üpris varsti ja me soovime teile siis hiljem ka neid järeldusi üksikasjalikumalt selgitada, aitäh! Like suur tänu, Lambert von Nistelrooy, palun. ja siis saab uuesti sõna proua Milo. aitäh. ka minu jaoks on oluline asjaolu, et poliitilisi meetmeid korrigeeriti selleks, et Äh, saavutada paremaid tulemusi iseäranis liikmesriikides, kus olukord oli väga keeruline. nüüd me kohandusime ja korrigeerisime ja sellel on loomulikult oma tagajärjed. me püüdsime ju paremini kohandada selleks, et paremini ära kasutada olemasolevaid rahalisi võimalusi kui me räägime nüüd sellest, nendest lõhedest eh, Euroopas põhja ja lõuna keskuste ja äärealade vahel, kas te eh, uurisite oma uurimuses, mida, milline saaks olla sotsiaalfondi panus? kallid kolleegid, rohkem sõnasoovijaid ei ole. ja nüüd annaksin sõna proua Miljole, et ta vastaks talle esitatud küsimustele <laughs> uh, to the first gentleman um,. So yes. esimene härrasmees, jah Euro-, tean tõesti majanduslangusest väljatulemiskava, majanduse taastamise kavast. Teie küsimus oli väga huvitav, et kuidas seda kava rakendati, aga meil ei palutud uuringus sellele küsimusele vastata, nii et me ei esitanud seda küsimust. me küsisime, milline on kriisi mõju liikmesriikidele ja kuidas ühtekuuluvuspoliitika neile vastas. nii et ma eeldan, et see uus küsimus, mille te esitasite, on tõesti suurepärane ja väga huvitav, aga meil ei palutud seda uurida. One thing I can say if, if can be helpful is that võib-olla ainus asi, mida ma saan öelda ja mis võib aidata Euroopa majanduse taastamise kava puhul, me näeme, et äh, väga palju kasutati seda kava osa, kus räägiti äh, rahastamise ennustamist ja paindlikkust, seda osa kasutati tõesti väga palju kõikides neljas liikmesriigis, mida me uurisime. ma tean, et äh, siin on ka energia ja taristu veel kaasatud äh, kavasse, aga seda aspekti meie ei uurinud. nüüd see täiendav rahastamine riigieelarvetest, see oli täiesti suurepärane märkus, võib-olla kui te vaatate slaidi kakskümmend seitse, siis te näete, et Itaalia oli üks nendest riikidest, kus äh, täiendav rahastamine vähenes ja, ja sellepärast äh, ei kasutatud ära ka kõiki võimalusi. kuna mul oli ainult kakskümmend viis minutit, et teile seda uuringut äh, esitleda, siis ma tõesti ei läinud sügavuti siin, aga kui te vaatate seda uuringut, siis on siin terve lõik pühendatud täiendavale rahastamine, rahastamisele. võib-olla siit slaididest ei tulnud see väga hästi välja nüüd need nii-öelda tugevad ja pehmed ähm, järeldused, see oli selline lõppmärkus, et äh, igal uuringul on piirangud ja mina teadlasena pean tõesti täpselt vaatama, millised need on. meie keskendusime tõesti nendele nii-öelda kõvadele järeldustele, mis need siis olid, SKT kasvamine, tööhõive, kui me räägime näiteks tööhõivest, siis tegemist on nii-öelda kõva tulemusega ja aga me peame vaatama, mis toob, mis mõjutab tööhõivet. ja see puudutab ka nii-öelda pehmeid järeldusi, kogu toetus inimestele selleks, et nad saaksid oma kvalifikatsiooni parandada, nende võimet parandada, töötada, kuidas mõjutada seda tööle rei-, mineku aega ja nii edasi, need on kõik nii-öelda pehmed mõjud, mis mõjutavad tööhõivet ja neid tuleb väga põhjalikult uurida. nii et see on, uuring põhines just nendele järeldustele jah, otse loomulikult ma tahaksin siin kompenseerida seda kõike nii-öelda kvalitatiivsema uuringuga. aga see oli just see, mida me ütlesime, et mida meile tundub, mida me võiksime teha. teine härrasmees mainis paindlikkust ma arvan, et paindlikkus oli väga kasulik liikmesriikidele ja piirkondadele selleks, et kriisi vastu võidelda ja nagu minu viimases slaidis on kirjas, et paindlikkus on äh, suurepärane, aga see ei tohi õnnestada aruandluskohustust. kui paindlikkus tähendab, et äh, poole programmi pealt reegleid muudetakse, siis see võib mõjutada läbipaistvust. miks reegleid muudeti, kuidas neid muudeti? nii et meil tuleb siin saavutada tasakaal paindlikkuse ja aruandluskohustuse vahel. ja tõesti, mul on väga hea meel, et äh, leidsite, äh, et väga huvitavad olid need järeldused geograafiliste erinevuste kohta. meie jaoks oli see üks äh, tähtsamaid tulemusi. me ei räägi siin mitte ainult erinevustest lähenemispiirkondade vahel, vaid ka lähenemispiirkondade sees. näiteks Itaalia puhul me nägime, et teatud lihanemispiirkonnad on tugevamad kui teised ja sama tuli välja ka Poolas. mõned lähenemispiirkonnad on tugevamad kui teised, nii et äh, me ei peaks siin tõesti tegema vahet erinevate lähenemispiirkondadel, vaid me peaksime vaatama ka lähenemispiirkonna siseseid erinevusi. see härrasmees, kes küsis andmeid Portugali kohta kvantitatiivne analüüs, nagu ma ütlesin, uuring on jagatud kahte ossa, üks on kvantitatiivne ja teine mitte kvantitatiivne. kvantitatiivses pooles me uurisime andmeid kogu, kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja paljudest piirkondadest. kakskümmend kaheksa erinevat tegurit oli, mille kohta küsisime andmeid otse loomulikult ma kõiki numbreid siin ei hakanud välja tooma, aga kui uuringuid äh, nüüd esitatakse hiljem, siis on meil ka andmeid siin Hispaania, Portugali, Iirimaa ja teiste liikmesriikide kohta. suurem osa ülejäänud äh, kommentaaridest, äh, jah, te ütlesite, et te olete nõus järeldustega ja härra Pubikov, mul on väga hea meel olla ka teiega nõus kui see uuring annab mingi positiivse äh, panuse ühtekuuluvuspoliitikale, siis on just see et tuleb äh, avaliku sektori uuring, investeeringuid suurendada, me peame hoolitsema selle eest, et teatud sektorid ei kukuks kokku, meil on siin tõesti näiteid selle kohta, et mõned sektorid ilma ühtekuuluvuspoliitikata kriisist välja ei tuleks. ja nüüd siis viimane küsimus, sotsiaalfondi mõju me uurisime ühtekuuluvuspoliitikat, nii et me vaatasime sotsiaalfondi ja Regionaalarengu Fondi üheskoos. me vaatasime kulutusi ja nägime, et mõjud olid põhiliselt sotsiaalsele kaasatusele, mis on muutunud paljudes liikmesriikides äh, regionaalarengu fondi rahade kasutamisel, nimelt et sotsiaalne kasutus, kaasatus ja vaesusevastane võitlus olid kõige tähtsamad ja seda just kriisiaegadel, aitäh! aitäh, suur tänu ka teile vastuse eest, suur tänu kõigile, kes osalesid selles arutelus, meil on väga kahju, et äh, see uuring ei ole veel lõpule viidud, aga me saame aru, et äh, töö on pooleli ja me loodame, et äh, kui see uuring veel enne valimisi valmis saab, siis väga paljud kolleegid saavad äh, ka selle uuringu kätte, ehk et te võtate siis ühendust parlamendiga ja meil on juurdepääs nendele, sellele uuringule. suur tänu, proua Miljo, suur tänu komisjonile ja kõigile, kes osalesid ja nüüd, kui tohib, ma näen, et äh, järgmised kõnelejad tulevad juba, nii et ma läheksin järgmise päevakorrapunkti juurde. ma ei tea, kas kõnelejad on juba kohal? mõned tulevad siia, kas mõned on juba kohal või on meil natukene aega vaja? Te võiksite juba alustada jah, sest te olete esimene nagunii, kes sõna peaks võtma. nii et läheme päevakorrapunkti number neli juurde, milleks on mikrofinantseerimine ja ühtekuuluvuspoliitika ja need, kes osalesid juba parlamendi aruteludes selle kohta, kuidas kriisist välja tulla, on mitmeid kordi kuulnud, et üheks probleemiks on juurdepääs rahastamisele, investeeringute rahastamisele, eriti just väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on see probleem ja just sellepärast me otsustasime, et me peaksime rääkima sellest, kuidas mikrorahastamine võiks aidata majanduskasvu suurendada ja ka ühtekuuluvuspoliitikat parandada. meil on siin kolm külalisesinejat äh,, Isabel de Schreiber Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi osakonnast, siis on meil Per-Erik Erikson, kes on Euroopa Investeerimisfondist ja ka proua Maria Novak, kes on Lodi Internatsionaali president. kõik on siin kohal, nii et palun, proua De Schreiber, palun. Gentlemen, good morning. daamid ja härrad, tere hommikust suur tänu meid teie tänasele koosolekule kutsumast, mul on suur au teiega jagada täna ähm, Jasmine'i pilo-, pilootfaasi eh, tulemusi, see sai alguse ka teie algatusel, eh, proua Hübner, kahe tuhande kaheksandal aastal, see kõik sai alguse teat-, komisjoni teatisest ka kahe tuhande seitsmendal aastal, mis puudutas eh, mikrolaene võimalusena tööhõive suurendamiseks Euroopa Liidus ning selle teadise alusel eh, Jasmine'i eh, pilootfaas alguse saigi, seal oli kaks põhitelge, esiteks eh, tehniline toetus abisaajate või toetuse saajate valimiseks ja see viidi siis läbi Euroopa Investeerimisfondi poolt ja teine sammas oli toetus kogu sektorile äh, läbi erinevate mm, töötubade ning ähm, äh, seminaride korraldamise, mis puudutas siis mikrokrediiti Euroopa Liidus. ja kuigi see Euroopa äh, käitumisjuhend mikrolaenude andmiseks oli olemas, kuid siiski oli vaja täpsemaid juhiseid, kuna ähm, mikrolaenude roll on äh, üha suurenemas ja see käitumisjuhis äh, on standardite kogum, seal äh, on terve rida klausleid mis on välja arendatud koostöös sektoriga, mis aitasid meil selgusele jõuda ka selles, millised klauslid on kõige tähtsamad, et mikrolaenude andjad saaksid oma töö kvaliteeti parandada, et nad muutuksid läbipaist-, nende tegevus muutuks läbipaistvamaks, nad kasutaksid ühtset sõnavara, samuti, et aruandlus oleks äh, ühtemoodi korraldatud. see on äh, mikrolaenude andjatele väga tähtis kuna praegu on ressursid vähesed. nii et ressursside nappuse juures äh, investorid äh, muutuvad äh, üha valivamaks, et millis, millistesse mikrolaenude andjatesse investeerida ja mõnikord äh, olen kuulnud väikestelt organisatsioonidelt, et väga hea on, et on lõpuks olemas see dokument, et näha, millised on need äh, tähtsamad äh, elemendid, millele me peaksime tähelepanu oma organisatsiooni arendamisel pöörama. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal töötati välja monitooringu metodoloogia Stanfordi ülikooli abil selleks, et et äh, selgeks teha, kas organisatsioon neid klausleid tõepoolest äh, ka tõhusalt rakendab ning seda on võimalik siis kasutada hinnangu faasis, äh, et ähm, kontrollida selle koodeksi ähm, käitumisjuhendi ähm, ellurakendamist ja Jasmine Online on siis vahendiks, mida mikrolaenude andjad saavad kasutada, seal see süsteem genereerib automaatselt ähm, ka aruandeid. kuid nüüd äh, tulgem tagasi äh, hindamise juurde. Äh, pilootfaasi hindamise eesmärgiks olid Jasmine'i tõhususe hindamine ja see periood, mis selle faasiga kaetud oli, oli kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kaksteist lõpp. toetuse saajad said eh, toetust kuni aastani kaks tuhat üksteist. nii et eh, erinevad eh, konkursid ning hanked, mis välja kuulutati, olid siis selle hinnangu aluseks. ja siin on näha järeldused, mis sellest hindamisest tulenesid, ja kõige tähtsam järeldus on ehk see, et mikrolaenude sektor muutus tänu Jasmine'ile professionaalsemaks äh, Äh, mikrolaenude andjad ütlesid meile, et äh, selle tulemusena võimaldus produktiivsust äh, tõsta ning nad peaaegu kõik on juba liitunud küll võrgustikega, kuid nende erinevate töötubade kaudu oli võimalik ka teiste organisatsioonidega mm, ühendust saada ning äh, aitas parandada ka suhteid klientidega, äh, samuti Jasmine aitas äh, ähm, hindamise ning reitingute koostamise süsteemi parandada koolitustele, suurendas Jasmine juurdepääsu, juurdepääsu, nii et me näeme, et nõudlus tõepoolest on suurenemas ja kui räägime soovitustest, mida me saime, siis äh, soovitakse enam koolitusvõimalusi, et oleks võimalik valida koolitusi, mille järele vajadus on, see oleks tingimata seotud jasmiiniga, et oleks äh, paremini võimalik mõõta ka sotsiaalset mõju, eh, koos, eh, välja arendada Euroopa Liidu platvorm eh, Jasmine Online'i põhjal, töötubade korraldamine, et need töötoad oleksid dünaamilisemad, mitte niivõrd esitluste kuulamise kujul, nagu nad on praegu samuti sooviti, et reitinguagentuurid äh, harmoneeriksid oma aruandluse äh, süsteemi. Äh, ka teenuste finantseerimine, see oli üks küsimus, mis tõstatati esi, esmakordselt toetuse saaja no saadakse siis seda tasuta, kuid järgmistel kordadel võiks olla ka mingi väike tasu nüüd, äh, mida me teeme alanud äh, uuel perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. me jätkame tehnilise toe edasiarendamist. Euroopa Liidu mikrolaenude andjatele on äh, väga tähtis, et äh, jätkuks suhtlus investorite, potentsiaalsete investeeri-, investoritega. mikrolaenude ettevõtetele on tähtis ka, mikrolaenude andjatena on väga tähtis ka seos ettevõtetega, nii et need seosed, need on juba olemas mingil määral pankadega on võimalik laenu saada või siis mitte, kuid ähm, mikrolaenude puhul on siin ka teatud sotsiaalne mõõde siin sees, tegemist on sellise abistava käe põhimõttega. Nad äh, on väga äh, huvitatud projektidest, mida nad toetavad. nii et äh, siin ei tohi unustada ka seda, et väikesed ettevõtted, äh, nende puhul äh, nad loovad umbes viiskümmend protsenti töökohtadest Euroopa Liidus, nii et me jätkame tööhõive peadirektoraadiga ning regionaalarengu peadirektoraadiga koostööd. praegu äh, Regio peadirektoraadis koostatakse tehnilise toe platvormi erinevad peadirektoraadid komisjonis äh, aitavad sellele kaasa ja siis on võimalik äh, ka mikrolaenude andjatele tehnilist äh, abi otsus, osutada. mida me sooviksime edasi arendada? ja ma arvan, et kolleeg Euroopa Investeerimisfondist räägib sellest ka pikemalt. siin on see seos ähm, rahastamisega, sest siin me näeme, et siin on väga selged äh, seosed olemas. ja nüüd ma võib-olla annaksingi sõna härra Ericssonile, kes äh, ähm, räägib äh, sellest äh, lähemalt aitäh, suur tänu võimaluse eest, et ma saaksin rääkida Euroopa mikrokrediidirahastust Progress. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tegime algust, õigusloomeline taust pandi paika juba kahe tuhande kümnendal aastal. Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank on sellega tegelenud ja meie oleme nii-öelda selle rahastu haldajad. meil on kaheksakümmend miljonit vahendeid kasutada meetmete jaoks ja kakskümmend kolm miljonit tagatisvahenditeks ning Euroopa Komisjoni määr on viis protsenti, nii et komisjon on leidnud sada miljonit eurot, mis on mõeldud selleks, et äh, kokku anda viissada miljonit äh, mikrolaenu, nii et tegemist on selge kaasava eesmärgiga ja sihtrühmaks on haavatavad rühmad. siiamaani oleme te-, kakskümmend, oleme tegevad kaheksateistkümnes riigis kahekümne kaheksandast riigist, nii et järgmisel aastal lisanduvad kaks riiki veel, siis on neid kokku kakskümmend. meil on aktiivne dialoog paljude riikidega. üks riik, millega teeme koostööd, ei ole Euroopa Liidu liikmesriige ja peale selle me üritame koostööd teha ka riiklike rahastamiskavadega, ükskõik, kas see tuleb siis tõukefondidest või euro-, riigieelarvest. viiesaja, viissada miljonit oli eesmärk, kakssada miljonit oleme saavutanud, nii et umbes nelikümmend protsenti on saavutatud ja meil on tõesti väga suur sotsiaalne katteala kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal me suutsime ära kasutada üheksakümmend seitse protsenti, viiskümmend viis lepingut kirjutasime alla neljakümne kahe osapoolega. tagatisrahastu on praeguseks täiesti ära kasutatud, me oleme kasutanud ära umbes kaks kolmandikku äh, vahenditest. This, this shows uh, the, the build up see kõik siin näitab, kuidas äh, meie püüdlused on üles ehitatud, see roheline joon on see, kus me praegusel hetkel oleme. detsembris kaks tuhat kolmteist oli see nii ja detsembri lõpus äh, ületame me siis selle viiesaja miljoni eesmärgis täita siin on sama põhimõte, aga siin näete te nüüd äh, laenude arvu, mitte aga laenude mahtu. nii et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal eeldame me, et meil on äh, võimalik anda nelikümmend kuus tuhat väikelaenu selle programmi kaudu. mis puudutab meie sotsiaalset katteala, siis viimased uuringud näitavad, et kaksteist tuhat kuussada üheksakümmend kasusaajat oli ja üheksakümmend seitse protsenti nendest on meie aruannetesse kaasatud. kuuskümmend kuus protsenti olid mehed, kolmkümmend seitse protsenti naised. Äh, kui me vaatame nüüd seda, kuidas me jõuame töötuid katta, siis üle viiekümne protsendi olid kas töötud või nad ei olnud aktiivsed tööturul siis, kui nad said selle mikrolaenu. mis puudutab äh, mõju töökohtade loomisele, siis siiamaani on meil ainult esialgsed andmed. aga me näeme, et mõju on olnud päris suur, näiteks äh, Poolas äh, töökohti on juurde loodud üle neljakümne protsendi sellest hetkest, kui me selle programmiga alustasime. Of, uh, mis puudutab sihtrühmasid, siis uh, väga paljud kasusaajad on idufirmad, nii et uh, idufirma mängib uh, väga tähtsat rolli umbes, umbes kuuskümmend protsenti idufirmadest kvalifitseerub ja nelikümmend neli protsenti olid neist nooremad kui üks aastat ja äh, mõned äh, programmid keskenduvad ainult idufirmadele, nii et teatud programmidest sada protsenti kasusaajatest on idufirmad. mis puudutab äh, äh, laenusaajate hariduslikku taset, siis see on väga erinev teatud juhtumitel. see slaid on nüüd kadunud siin on üks rahastu Bulgaarias, mille puhul kolmandik laenudest laenusaajatest on algharidusega inimesed. me näeme, et oleme väga hästi ka Rooma vähemuseni jõudnud ja, ja näiteks Portugali puhul peaaegu sada protsenti laenusaajatest on ülikooliharidusega. mis puudutab vanust, siis me soovime just noori ettevõtjaid toetada. siiamaani kuus protsenti on olnud alla kahekümne viie aastased, aga kui te vaatate nüüd äh, erinevaid osapooli, siis on neid, kus on isegi kuni kakskümmend protsenti alla kahekümne viie aastased ja kui te vaatate nüüd vähemusi, siis kaks protsenti laenusaajadest on ise öelnud, et nad on vähemused, mis näitab, et nende jaoks oli see tähtis, et nad on vähemused, aga kõik muidugi ei anna seda teada, sest äh, paljude puhul me teame, et nad on enam vähemuse esindajad, aga siis, kui nad aruandeid teevad, siis nende jaoks ei ole tähtis seda eraldi välja tuua. siis äh, me näeme, et teatud programmid väga hästi tihti jõuavad tõesti ka enamust, vähemuste juurde ja see on eriti Sloveenias niimoodi. siis äh, Jasmine TA programm, kui te vaatate kasusaajaid, kes on saanud tehnilist abi, siis kaksteist nendest on olnud ka EBMF-i kaudu saanud äh, toetust, peale selle meil juhtumeid, kus äh, potentsiaalsed vahendajad ei vasta meie nõuetele ja nende puhul me oleme üritanud neid suunata tehnilise abi saamisfondide poole selleks, et neil oleks siiski võimalik abi saada. kui me vaatame nüüd siin arenemisvõimalusi, siis ma arvan, et meil tuleb siin just jätkuprogrammidele keskuda järel programmidele, eriti nendele, mis puudutavad tööhõivet, meie jaoks on väga tähtis, on neid äh, mitte pangasektorisse kuuluvad ettevõtted, siiamaale oleme teinud koostööd nii pankade kui ka mittepankadega ja me näeme, et kaasavus mängib siin väga tähtsat rolli ja tegelikult mittepangandussektori puhul see kaasavuse tegur mängib palju suuremat rolli. kui me selle programmiga alustasime, siis me nägime, et tegemist oli väga heterogeense turuga, oli väga raske ühte standardtoodet välja töötada kogu Euroopa Liidu jaoks, meil oli viis-kuus erinevat toodet, siis me saime aru, et ei ole mõtet nii paljusid erinevaid tooteid pakkuda ja me keskendusime ainult paarile põhiprojektile, milleks ongi siis nii-öelda tagatised, varad ja mis puudutab äh, neid varalaenusid, siis meil on vaja need tooted üle vaadata selleks, et luua toode, mis vastab tõesti äh, mikrorahastusturu vajadustele. ja tihti äh, on lugu selline, et need väikesed ettevõtted ei saa ise aktsiaid äh, müüa ja seega ka see valmistab probleeme. suur tänu, järgmisena proua Novak, palun ja rääkige meile ka natukene rääkida sellest institutsioonist, mida te esindate. Um, well, here it is, and then. Okay. Sorry. Um, it's okay. Um, well, um, um, thank you very much first for, for inviting. Aitäh et äh, täna mind siia kutsusite. ma ei taha rääkida niivõrd instrumentidest, äh, vaid äh, turgudest ning strateegiast, mis on ka ühtekuuluvuspoliitika seisukohalt tähtis. minu jaoks ähm, mikrolaenude arenda-, arendamine peab silmas just praegusi ning tulevasi majanduse vajadusi. praegu üheksakümmend kaks protsenti ettevõtetest Euroopa Liidus on just mikroettevõtted ja lisaks sellele on ka selline mitteformaalne sektor, mis kujutab endast kümme kuni viisteist protsenti SKT-st ning äh, ja kolmas näitaja, ma ei tea, mis siin slaididega juhtus, ütleb kõneleja. ja viimane näitaja on kakskümmend kaheksa miljonit ähm, inimest elavad allapoole vaesuspiiri. kui me vaatame nüüd tulevikku, siis tähtis äh, on siinkohal see, et siin on väga tähtsad trendid, mis põhinevad ähm, uute tehnoloogiate äh, arenemisel, äh, teenuste sektori äh, kasvamisel äh, ja heaoluriigi reformiga seonduvalt ja see selline sellised arengud pigem viitavad väikestele tootmisüksustele, me ei räägi enam niivõrd tööstusest ja mikrolaen on muutumas uue majanduse finantsinstrumendiks. kõigepealt tahaksin näha, näidata kahte kaart, mis põhinevad Prantsuse statistikal, see roheline kaar või kõver eh, puudutab eh, teenuste sektorit eh, ja punane näitab tööhõivet kolmandas sektoris see näitab seda, et äh, näitab seda, et äh, üha enam äh, suureneb ähm, töötleva tööstuse osakaal ning sellega ka mikrolaenu osa. Isabel mainis seda algatust mikro laenu vallas, mille eesmärgiks on tööhõive suurendamine. ja mul õnnestus äh, ka äh, ise osaleda selle väljatöötamisel äh, härra Philippe Delvaux ning härra Šublaniga ning samuti härra Eriksoniga. see algatus põhineb kolmel faktoril tähtis on meeles pidada seda, et äh, see oli aluseks kogu strateegiale, kuidas äh, äh, parandada mikrolaenude juurdepääsu, esiteks parandada juriidilist ja institutsionaalset keskkonda liikmesriikides, seda oli päris raske saavutada erinevate monopolide tõttu, erinevate takistuste tõttu liikmesriikides ja ainus, mis, mida on tehtud pärast seda, oli äh, konverents, mille komisjon korraldas ja pära-, ja arvestades seda, et otsuseid langetavad siiski riigid ise selles vallas, peab ütlema, et riigid on langetanud palju otsuseid ning väga tähtis on äh, jagada parimaid ähm, praktikaid selles vallas, ähm, sest ilma selleta on võimatu mikrolaenu valdkonda edasi arendada. teiseks faktoriks äh, oli ähm, äh, muuta äh, majanduskliima ettevõtja sõbralikumaks. siin on mitmeid raskusi, mille pidime ületama, sest kõikides liikmesriikides juriidiline tööhõiveraamistik või tööturu eh, seadustik eh, oli eh, kujundatud justkui suurte ettevõtete huvisid arvesse võttes. tundub, et on tehnilisi probleeme slaididega. ma jätkan, ütleb kõneleja nii et seadused on äh, siis koostatud suurte ettevõtete huvisid arvestades, äh, mitte niivõrd äh, siis vabakutseliste või FIE-de huvidest lähtudest, näiteks rääkides Prantsusmaal koostati vabakutseliste mm, seadus ja selle kohaselt mm, nüüd maksavad mm, vabakutselised sotsiaalmaksu pärast seda, kui need, kui nad on midagi teeninud, mitte enne seda. ja juba mitu miljonit inimest on registreerunud, nii et sellistel asjadel võib olla hiigelsuur mõju, kui on muudatused seadustes nii et Euroopa Komisjon, samuti Euroopa Parlament saab siin kaasa aidata seadus, seaduste muutumisel. kolmas faktor on ähm, parimate praktikate jagamine. Isabel rääkis sellest äh, juba väga põhjalikult, tahaksin lihtsalt lisada seda, et lisaks äh, sellele, et äh, Äh, mikrolaenude andjate võimekust suurendada, on äh, tähtis ka tõukefondidele juurdepääsu äh, suurendada. selleks, et ettevõtet arendada. ning ähm, ka teatud äh, eestkõnelemistegevuste raja, äh, rahastamiseks. ja lõpetuseks tahaksin rääkida ka neljandast faktoriks äh, ehk siis lisafinantskapitali andmine uutele ja uutele institutsioonidele, mis ei ole pangad härra Erikson siin rääkis tulemustest äh, progressi mikrokrediidirahastu puhul. siin on väga tähtis kõik see, mis on juba ära tehtud, kuid kuid äh, peab ütlema, et see kõik, mis on tehtud, ei ole võib-olla alati siiski mikrokrediidirahastuste äh, reaalsusega kooskõlas enam kui pooled Euroopa mikrokrediidi andjatest annavad vähem kui sada laenu aastas. Nad on väga väiksed, nad ei ole eriti tõhusad. see tähendab seda, et me peaksime aitama neil ka siis ühineda või kasvada või siis äh, lihtsalt äh, peaksid nad tegevuse lõpetama sest eh, nii, muidu ei ole võimalik neil eh, seda tulemust saavutada, mida me neilt ootame. ja juba oma olemuselt eh, süsteem ei ole vastav, ei ole võimeline vastama, hakkama saama selliste probleemidega, sest finantsinstitutsioonid on tihtipeale keskenduvad just väiksematele laenudele ja siin äh, väiksemad äh, iduettevõtted, neil on äh, väga suuri raskusi ähm, vahenditele juurdepääsul. lõpetuseks pean ütlema, et äh, mikrolaenud on äh, instrumendiks, mis on tõepoolest suunatud reaalmajandusele ning äh, ühe, nad on üheks väga oluliseks vahendiks ühtekuuluvuspoliitika teostamisel, see on suunatud inimestele, kes on raskes olukorras, see aitab leevendada noorte tööpuudust ja siin me ei räägi mitte ainult äh, finantsilisest kaasatusest, vaid see aitab suurendada ka regionaalset äh, kaasatust äh, või sotsiaalset kaasatust. ja nii on meil võimalik olnud samm edasi astuda, kuid kindlasti võib kõiki neid vahendeid, mis meie kasutuses on, veelgi edasi arendada, et paremini vastata sektori vajadustele, kui me vaatame arve aastast kaks tuhat kümme, Progress on toetanud üheksat tuhandet ähm, mikroettevõtjat, kuid kui me seda võrdleme elanikkonna osaga allapoole vaesus, kes elavad allapoole vaesuspiiri, siis tegelikult on tege-, tegemist vaid piisaga meres. ja me näeme, et veel on ära teha väga palju selleks, et äh, sellist tööhõivet ja sellist ähm, laenuvormi edasi arendada, selleks et äh, äh, üles ehitada tugevam majandus, mis põhineks ühtekuuluvusel. kõike ei saa ära teha komisjonis või parlamendis Euroopa Liidus, kuid ähm, kindlasti on võimalik teatud survet äh, avaldada valitsustele. mõned neist ei mõista veel, milline potentsiaal mikrolaenudesse peitub. et pankade välised majandusüksused saaksid aktiivsemaks ja aitaksid heaolu luua aitäh, nüüd äh, annaksin sõna äh, komisjoni liikmetele, Konstantin Kreel, palun. aitäh sissejuhatavate sõnade eest, mida te kõik kolm meile tutvustasite. kui me räägime mikrorahastamisest, siis minu arvates on tegemist väga olulise jandiga, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitika edendamisest. mul on äh, kaks küsimust kõigepealt ma tahaksin teada, äh, kas te suutsite kindlaks teha, äh, kui palju eksimusi selle vahendi äh, rakendamisel esineb? teine küsimus, mis tegelikult vist juba leidis vastuse teise sõnavõtja poolt, on kui suur on mikrorahastamise vajadus? ma saan aru, et äh, see on palju suurem, kui äh, juba rahastatuse tase on olemas. siin oli juttu selles, et paljudel puudub siiamaani juurdepääs niisugustele mikrorahastamise võimalustele ilmselt olete tegelenud ka tulevase ühtekuuluvusmäärusega ähm, äh, mis te arvate, kas seda mikrorahastamise taset saab parandada või olukord jääb sama keeruliseks, nagu te meile just kirjeldasite, aitäh. kas ma võin lisada veel sellele, mida Konstantse ütles, seda, et kui meie rääkisime finantsvahendite määrust, siis ma just tõstatasin selle mikrorahastamise küsimuse ja komisjon kinnitas meile, et praegune raamistik finantsinstrumentide jaoks on väga hea ja toimib väga hästi ka mikrorahastamise mõttes, nii et tahaksin, et seda kinnitaksin. Lambert, ei? frau präsidentin! Äh, das thema Mikro, ausreichung von mikro aitäh. mikrorahastuse teema osas on Saksamaal mõningaid kogemusi. meil oli võimalus viimase kaheteist aasta jooksul täiendatud sotsiaalseadusandlust toetada äh, töövõtjaid, et toetada neid nõndanimetatud mina aktsiaseltside ehk siis ähm, viiendana alustamist. Äh, sellised võimalused avanesid nendel inimestel äh, töötusametite äh, kaudu ja tulemuseks oli see, et paljud suutsid FIE-na kanda kinnitada ja sellega püsima jääda, osadel aga ei tulnud see välja eeskätt suurlinnades töötasime välja korteri haldamise, haldamiseks instrumendi ja kulutasime öö, algatusteks öö, suhteliselt suure summa, mis avas võimaluse algatada mitmeid projekte öö, selleks, et öö, näiteks kinnisvarahaldusturul äh, kanda kinnitada või osutada käsitöölise teenuseid kinnisvaraturul. ma olen kuulnud, et äh, terve real juhtudel leiti, et see instrument oli liiga tilluke, liiga väike, liiga tähtsusetu, et asju tuleks suuremal määral ette võtta. loomulikult on see aga oluline, kui me räägime niisugusest tähtsast sotsiaalsest teljest nagu tööhõive ja ma leian, et mikrorahastus on tõepoolest väga oluline selleks, et tasandada inimeste teed, selleks, et nad alustaksid FIE-na. jah, see on aga asja üks pool. teisalt oli tegemist inimestega, kes varem olid küll tööturul olemas, neil olid öö, olemas ka teadmised selleks, et oma ettevõtet alustada Äh, loomulikult oli vaja selleks ka teatud eelnevaid finants ja majandusalaseid teadmisi äh, suhtlust äh, maksu ja teiste ametitega seega tähendab seda, et neid inimesi pidi ka koolitama selleks, et nad nende ülesandega äh, tõepoolest ka toime tuleksid, selleks, et nad oleksid suutelised FIE-na tegutsema, see oli tegelikult nende alustamise eeltingimus. Äh, seetõttu tahan rõhutada, et raha üksi ei ole piisav, on vaja ka teadmisi äh, selleks, et alustada kuid ma leian, et silmas pidades eh, tööpuuduse endise, endiselt kõrget määra, on sellel tõepoolest oluline tähtsus loomulikult siis kui ka see kulgeb paralleelselt ettevalmistustega selleks et iseseisvalt turul tegutseda et iseseisvalt fie olla raha üksi ei ole alati piisav meil on Saksamaal olemas eh, piirkondlikud eh, pangad, erinevad piirkondlikud pangad ja hoiukassad ja just eh, kriisiperioodidel, perioodil suutsid nad VKE-d, VKE-sid toetada piirkondlikud ja väiksemad pangad olid suure äh, finantskriisi tingimustes, mis tegelik-, oli tegelikult ju kinnisvaralaenude kriis, siis neid väikeseid panku ei raputanud kriis nii võimsalt. ja ma arvan, et see on ka tegelikult üsna oluline aspekt, me oleme sellest ju juba rääkinud kui me rääkisime pikaajalistest projektide finantseerimisest rohelise raamatu ra-, arutamise raames, eh, siis ju me ju rõhutasime, et neil niisugustel piirkondlikel pankadel peab olema eluõigus. piirkondades eh, on VKE-de toetus niisuguste piirkondlike pankade poolt olulise tähtsusega. jah loomulikult äh, ka, ka siis kui me räägime tõukefondidest alati on vaja sellest kõigest rääkida paralleelselt koos koolitusvajadusega täpselt samuti peab seda tegema ka äh, mikrorahastamise puhul aitäh suur tänu keegi rohkem sõna ei soovi nii et äh, palume külalistel vastata, ma lihtsalt vastaksin või lisaksin ühe üldise märkuse. mõtlesin nimelt, et äh, kui te peaksite kirja panema need kõige tõsisemad küsimused, mis tõesti tõkestavad äh, mikrorahastamise, mikrorahastamisrahastuste arendamist Euroopa Liidus, arvestades ka sellega, et äh, rahastamisjanu suureneb, eriti just majandus- ja sotsiaalvaldkonnas, siis mis oleksid need tõkked, mis teie kirja paneksite? selleks, et äh, selles küsimuses edasi minna. ja teiseks kas mikrolaenud teie arvates on tänapäeval võimaluseks äh, tuua inimesi tööturule, te mainisite romasid ja noori inimesi, aga te ei maininud naisi. kas te arvate, et äh, mikrolaenud võiksid ka selles valdkonnas olla heaks meetmeks äh, struktuuriliste probleemide lahendamisel praegu kriisijärgsel ajal? nii et kui, kuna keegi rohkem sõna ei soovi, siis ma tõesti palun, et äh, kes soovib vastata, aga Joachim soovib siiski veel lisada. ja, ma en... tahaksin vaid äh, teha ühe märkuse ja esitada ühe küsimuse, tegemist ei ole ju suurte summadega ja minu arvates peame täpselt vaatama, äh, kas tõepoolest kulud ja tulud on tasakaalus ja põhjendatud kui äh, mikrorahastamine äh, on seotud äärmiselt suurte halduslike äh, raskuste ületamisega, siis ausalt öeldes inimesed pigem loobuvad sellest, mistõttu me peaksime tõepoolest leidma võimalikult ebabürokraatliku tee selleks, et inimesed tõepoolest suudaksid haldustakistusi ületades selle mikrorahastuseni jõuda või tuleks äh, teha niisugune pakkumine, et selle äh, bürokraatliku masinavärgiga toimetulemise võtab enda peale kolmas pool. aitäh, Joachim, kes soovib alustada? Mr Erikson, yes, please. härra Erikson, palun um,. Well, I, I think one of the questions was, was regarding um... kui ma ei eksi, siis üks küsimusi puudutas või kui ma õigesti aru sain um, um, laenu tagasimaksmise võimetuse määra või um, kuivõrd paljud mikrokrediidi andjatest üldse ellu jäävad meie kogemus näitab kümme kuni kakskümmend viis protsenti krediidi ähm, andjatest lähevad, ähm, neil on äh, kahjum ma konkretiseerin selgitan veel kord, ma küsisin veamäära selleks, et äh, teada saada, kas tehakse rohkem vigu või vähem vigu, ma eeldan, et vähem. nii et ähm, teiste suurte projektide puhul äh, tõukefondide puhul ma tõesti ei küsinud, et kui palju ettevõtteid jääb püsima, ma arvan, et äh, see on täiesti selge et on nii edukaid kui ka vähem edukamaid, aga see absoluutselt ei mõjuta äh, taotlusi ja taotlustes tehtavaid vigasid samamoodi nagu ka süsteemis tehtavaid vigasid um,. I think honestly they are, they are uh, at, at European level. Euroopa Liidu tasandil uh, ei ole andmed äh, väga täielikud, kui ma teist õigesti aru sain, siis et kui keegi äh, algatab, äh, loob ettevõtte mikrolaenu abil, et kas see aasta pärast veel eksisteerib, ma tean, et see info on siin puudulik, mikrolaenu organisatsioonid koguvad seda informatsiooni, kuid mitte kõik nad ei tee seda. Neil on äh, oma kliendid, äh, kuid äh, ja nad peavad nendega sidet, kuid äh, tingimata aasta pärast võib-olla need seosed enam ei jätku. kas te saite vastuse, proua Krõõl? võib-olla ei ole võimalik sellele küsimusele vastust saada, sest meie räägime sellisest äh, täiesti traditsioonilisest äh, veamäärast äh, ühtekuuluvuspoliitika puhul, kui kasutatakse raha, siis seda ei kasutata otstarbekohaselt, et võib-olla see ei ole niivõrd otseselt seotud mikrolaenude teemaga, mikrokrediidirahastutega. In uh, minu arust siin peaks olema null määraks see veamäär, kuna tõepoolest juba definitsiooni kohaselt on eh, need laenud suunatud eh, mikroettevõtetele, nii et kõik kontrollitakse üle laen laenu kaupa. nii et seetõttu ma ütleksin, et veamääraks on null. esinaine ütleb, see on küll hea uudis. kõneleja jätkab, nüüd rääkides nõudlusest ja rääkides äh, rahastatud instrumentidest, äh, meil on teatud geograafilised äh, piirangud, püüame siis nõudlust ühtlaselt Euroopa Liidus katta. me näeme, et nõudlus on teatud riikides, näiteks Rumeenias, väga suur, suurem, kui me suudame pakkuda ja ka teisi riike, kus me oleme juba selle piirini olnud, Itaalia, Poola, eh, Hispaania, Prantsusmaa, seal on eh, nõudlus suurem, kuid teatud riikides ei ole pea üldse nõudlust, vähemalt meie andmete põhjal, me näeme seda ainult läbi nende finantsvahendajatega, kuna need ei ole need makroettevõtted, mikroettevõtted ise, kellega me ühenduses oleme nii et äh, seal on ka vähe neid mikrokrediidi äh, ettevõtteid. nii et ainsaks äh, partneriks saaks meil siin olla vaid pangad. kuidas siis mikrolaenajateni jõuda, me räägime siin pangavälistest finantsinstitutsioonidest, me näeme, et kooperatiivpangad, äh, neil on endiselt äh, veel ka harud äh, maapiirkondades, nii et selles mõttes neil on eelised suurte kommertspankade ees. nüüd, millised on need blokeerivad tegurid arengu seisukohast, üks tähtis element minu silmis on see, et me peame looma turu mis võimaldab ka erainvestoritel liituda. paljud mikrolaenu rahastud liikmesriikides on ähm, riigi toetusega, kuid see ei ole olnud kasulik nende finantsinstitutsioonide elujõulisusele. paljude riikide puhul me võime öelda, et see on lausa probleemiks veel üks probleem turu seisukohast on see, et intressimäärad on küll kõrged ja kui me räägime mikrolaenudest, siis see on äh, riskiks, kuid äh, me ei tohiks siin rääkida äh, mikrolaenude hinnast, vaid nende juurdepääset-, juurdepääsetavusest eelkõige. me näeme, et võib-olla kasumid ei ole siin väga suured ja on ka teatud piirid pandud liikmesriikide poolt intressimääradele. kui räägime väikelaenudest, siis juba oma olemuselt tähendab see seda, et tegevuskulud on väga kõrged ja see toob enda kaasa ka mikrolaenude kõrge hinna. proua De Schiver Yes, I, I will answer your question on the new regulation. ma vastaksin äh, küsimusele, mis puudutab uut määrust, tõepoolest äh, ma mainisin äh, ka seda tehnilise toetuse platvormi, mida praegu ette valmistatakse ja selle eesmärgiks on ka aidata riikide ametkondi, aidata neid finants Eh, instrumentidega ja seda, kuidas eh, pakkuda eh, mikrolaene. nii et seda on täiesti arvesse võetud ka selle tehnilise mm, toetuse väljaarendamisel. nüüd, mis puudutab teie küsimust, võib-olla proua Novak samuti soovib kommenteerida, et üheks eesmärgiks on noorte turule, tööjõuturule toomine. ma äh, mõtlen siin näidetele inimestele, kes võiksid äh, kasu saada mikrolaenudest, kuid nad ei ole siiani saanud juurdepääsu laenudele, äh, kuna pangad ei ole andnud laenu neile ja äh, näiteks äh, beebi selliste kandekottide tootmisel oli võimalik ühel inimesel saada äh, siin Belgias abi ühelt mikrokrediidirahastult. nii et see on väga heaks näiteks uh,. Yes. Uh, well, first of all, maybe uh, I would say um, uh, a word about. nüüd uh, kui me räägime koolituse ning äriedenduse ähm, teenustest, siis see on väga tähtis, eriti just äh, inimestele, kes on olnud töötud juba mõnda aega ja kes on äh, need oskused kaotanud, kui nad isegi neil varem olemas olid ja paljud äh, mikrokrediidi andjad äh, pakuvad omalt poolt ka koolituse ning äh, äriedenduse toetust, administratiivabi ning Euroopa kontekstis, Euroopa Liidu kontekstis on väga tähtis see, samas kui Aasias või Aafrikas kõik on palju lihtsam inimesed tegelevad traditsiooniliste tegevusaladega, seal ei ole erilisi juriidilisi äh, piiranguid, äh, sotsiaalkaitse küsimusi. meie riikides on kõik palju keerulisem ja üks väga tähtis äh, eesmärk on lihtsustada seda, kuidas ettevõtted ettevõtet äh, algatada, ettevõtet luua. see aitaks uusi töökohti luua. kuid samas ka seda mitteametlikku või varisektorit vähendada nüüd äh, mikro laenud, et nad on haavatavad, jah, tõepoolest nendel inimestel ei ole tavaliselt juurdepääsu pankadele, näiteks Prantsusmaal on meil kolmkümmend tuhat aktiivset klienti. me oleme, me loome kakssada töökohta nädalas ja meie klientide hulgas viis protsenti on on inimesed, kes palju reisivad, väga suur osa meie klientidest on noored, väga palju projekte leiavad aset vaesemates piirkondades, näiteks sisserändajate piirkondades, mis on suunatud siis sisserändajatele või nende lastele seal on ette nähtud äh, ka äh, esmakoolitus äh, ettevõtte loomiseks, raha, rahastus mikroettevõtte loomiseks ja ka väljakoolitamine või juhendamine, mis on väga tähtis edu saavutamisel. tahtsin öelda paar sõna ka nende takistavate faktorite kohta. tõsi on see, et mikrolaen peaks vähemalt oma kulud suutma katta. arenguriikides on see päris lihtne, sest seal on võimalik kasutada kõrgeid intressimäärasid seal on see tihtipeale kahekümne, kolmekümne protsendi vahel, see määr. ja ma ütleksin, et kultuurilistel põhjustel on see Euroopas võimatu, sest äh, meil on äh, see kaugele ulatuv taust või vaidlus protestantide ning katoliiklaste vahel. katoliiklikes riikides inimesed endiselt leiavad, et kõrged intressimäärad on midagi täiesti vastuvõetamatut. kuid võib küsida, kuidas, miks on võimalik äh, lõunapoolsetes riikides see laen on tegelikult äh, väga väike ning ka intressimäär tegelikult äh, kujutab endast väga väikseid summasid. aga äh, seda võiks teha ka Euroopas samamoodi, näiteks Prantsusmaal küsida kliendilt, kas te kakskümmend protsenti maksaksite jah, sest meie jaoks on kõige tähtsam juurdepääs äh, laenudele ja me küsime oma nõukogult äh, ja pangad on sellega seotud, siis nemad ütlevad, et see ei ole vastuvõetav, sest see kahjustab nende mainet, tõsi on see, et äh, avalik arvamus heaoluriikides ei ole valmis äh, mikrolaenu andmisega kahekümne või kolmekümne protsendise intressimääraga. nii et see on väga suur probleem ja enamik äh, mikrolaenu institutsioone, kes peaksid äh, kombineerima oma finantstegevust ning kulude äh, katmist ühelt poolt ja teiselt poolt äh, ja ühel ja teiselt poolt ka omama sotsiaalseid eesmärke, nad tavaliselt kas võt-, hoolitsevad enam sotsiaalsete eesmärkide üle ja siis ei suuda oma kulusid katta või siis nad keskenduvad enam eh, VKE-dele, projektidele mis ei ole alla kahekümne viie tuhande euro, vaid alla saja tuhande euro ja siis neil ei ole probleeme oma kulude katmisega. ja nad on siis äh, justkui äh, jätnud kõrvale sellise enam puudust kannatava klientuuri, kes peaks samuti olema üheks äh, mikrolaenu sihtrühmaks. ja viimane mõte või viimane vastus teie küsimusele. millised äh, on need äh, põhiteemad mikrolaenu arendamisel? Need ähm, faktorid, neli faktorit, mis ma välja tõin, on väga tähtsad, sest äh, nad on osaks ülemaailmsest strateegiast, ei ole võimalik lihtsalt ühte neist edendada ja teisi mitte sest koheselt äh, tekivad takistused. minu jaoks oleks kõige tähtsam praegusel hetkel see, et äh, saaksime muuta juriidilist süsteemi ja ka avalikku arvamust. avalik arvamus, kuigi see on äh, viimastel aastatel paljuski muutunud, on see, endiselt leitakse, et Euroopa Äh, on koht, kus peaks tegemist olema põhiliselt palgatööga ja inimesed, kes ei ole kes ei tööta kellegi heaks, siis riik peaks neile igasugust abi osutama. kuid äh, seaduste muutmiseks on äh, vaja avalikku arvamust muuta ja avaliku arvamuse muutmiseks äh, on vaja väga head kommunikatsioonitegevust, suuremat teavitamist, näiteid, hea, häid näiteid, mida on võimalik levitada siis kas interneti, internetis või teistel viisidel. ja see ongi kõige tähtsam. meil ei ole praegu tegemist enam kriisifaasiga, vaid äh, tegemist on suurte muutuste ajaga majanduses. ja me ei tohiks äh, lasta seda võimalust mööda minna. aitäh! Uh, uh, ma ei näe, et keegi veel sooviks kommenteerida, sellepärast suur tänu kõigile! me usume, et nüüd, kus meie väljakutseks on Euroopa majandus uuesti jalgadele aidata ja tööhõivet suurendada ning meil tuleb tõesti väga palju teha võimalikult äh, kohalikul tasandil ja see ühtekuuluvuspoliitika ning alt ülespoole lähenemine äh, ja seega mikrorahastamine ja VKE-de rahastamine on väga suureks küsimuseks ning ma loodan, et ka uus parlamendi koosseis vaatab selle poliitilise raamistiku üle selleks, et rohkem panustada majanduskasvu ja mikrorahastamisse. suur tänu ja me loodame, et komisjon haarab selles küsimuses ohjad, sest tõesti, meil tuleb loota selles küsimuses komisjoni peale aga murettekitav oli teie kommentaar erinevate liikmesriikide kohta, kus ei ole ei õiguslikku raamistikku veel loodud ega ei ole näha ka poliitilist tahet seda teha. võib-olla koostöö just nende riikidega, kus mikrorahastamine on vägagi levinud, oleks siiski hea ja tõhus lähenemine. eriti kui me räägime partnerlusprogrammidest ja väga tähtis on hoolitseda just selle eest, et ka sel puhul arvestatakse mikrorahastamisega. nii et lõpetaksingi sellega meie selle päevakorrapunkti. me oleme ka ajast kinni pidanud. kell on nii palju, et minna kohe viienda päevakorrapunkti juurde. Okay, so I would like to, to move to point five. Läheme päevakorrapunkti number viis juurde, komisjon on kohal, Nikolas on kohal, raportöörid on kohal. meil on siin delegeeritud õigusaktid, mis tuleb äh, läbi arutada ja eks me näeme, kuidas me sellega hakkama saame. lihtsalt äh, natuke informatsiooni teile see määrus saadeti parlamendile kolmandal märtsil, sekretäriaat saatis selle e-kirjaga kõigile kohe laiali, nii et see kahe kuu tähtaeg, mis parlamendil on ja nõukogul, läks siis käima kolmandal märtsil ehk siis kolmanda maini on see tähtaeg, aga me võime muidugi seda kahe kuu tähtaega paluda pikendada ja ma meenutaksin teile veel, et kui Regionaalarengu Komisjon soovib äh, need delegeeritud õigusaktid tagasi lükata, siis see tähendab seda, et meil on vaja resolutsioon koostada. ja seda resolutsiooni tuleb siis ka järgmine kord arutada ja hääletada, see oleks siis esimesel aprillil ja see saaks veel aprillikuus minna siis täiskogule see läheks siis, eks ju, teisele Strasbourgis, teisele täiskogule Strasbourgis. nii et see oleks siis ähm, meie tegevuskava siiamaani. pärast seda, kui saatsime selle projekti kõigile laiali, ei ole me saanud mitte mingeid taotlusi, et meil tuleks need delegeeritud õigusaktid tagasi lükata. see on praegune olukord täna toimub meil arutelu, siis kuulutame välja ka tähtaja. kui me soovime tagasi lükata need õigusaktid, aga siis on meil vaja ka arvamuse eelnõud ja resolutsiooni eelnõu, nii et siis on tõesti veel väga palju vaja ära teha. kui keegi soovib tõesti olla vastu nendele õigusaktidele ja kui paneme siis arutelu lõpus tähtaja paika ja kui see tähtaeg on möödunud, ilma et oleks esitatud resolutsiooni ettepanekut, siis on komisjon oma töö ära teinud ja need delegeeritud õigusaktid jõustuvad kahe kuu jooksul. nii et sellepärast me täna siin arutame, nii et avame kohe arutelu annan kõigepealt raportööridele sõna ja Konstantse, palun. Äh, aitäh. Te ütlesite organisatsiooniliste küsimuste kohta nii mõndagi, lisaksin omalt poolt seda, et juba detsembris saime me selle delegeeritud õigusakti esimese projekti ja mõningad arutelud on juba läbi viidud selleks, et mõista, milles seisneb selle delegeeritud õigusakti sisu. kui me räägime konkreetsest delegeeritud õigusaktist, siis see koosneb väga paljudest eeskätt tehnilistest küsimustest, äh, selleks, et välja töötada äh, ühine õigusakt äh, ja jõuda lõpuks selleni, et sellest kujuneb ka tõepoolest õiguslik alus operats-, et äh, see peab võimaldama töötada operatsiooniliste programmide kallal selleks, et ühtekuuluvuspoliitikat ellu viia. võib-olla kõik ei ole lugenud põhjalikult neid dokumente väga põhjalikult, mistõttu tahaksin peatuda sellel, mida sellest dokumendist lugeda saab. kõigepealt on juttu siin äh, finantskorrektsioonidest, mis sõltub tulemusraamistikust Eh, tehnilise abi seotusest finantsinstrumentidega, kui me räägime finantsinstrumentiga, siis millised on ettekirjutused halduskuludele ja tasudele, aga ka auditi, eh, audit, audiitorfirmadele te näete, tegemist on eh, niisuguste küsimuste lihvimisega, mis on kirjas ainult alusõigusaktides ja need püütakse nüüd siis ka praktikas elluviidavaks muuta. jah, meil oli ka väga palju tõsiseid arutelusid. kõige sagedamini esitatav küsimus eh, puudutab nende delegeeritud õigusaktide lisasid. viimases lisas me leiame terve hulga andmeid, esimese öö, ähm, projekti puhul oli seal öö, äh, neid andmeid küll natuke äh, rohkem, aga tundub mulle, et äh, neid andmeid, mida küsiti öö, ähm, ja millele oleks pidanud vastata, neid oli lihtsalt lehekülgede kaupa. Õnneks on nüüd õnnestunud komisjonil öö, dokumenti ette valmistades küsimuste arvu vähendada. kahjuks öö, saime tegelikult ülevaate küsimustest, millele tuleb vastata alles e-möödunud nädalal, see puutub ookeanilaevastikke näiteks. andmed on minu arvates niikuinii juba arvutites olemas aga ma tahaksin ikkagi küsida, miks neid küsimusi ei olnud võimalik täiendavalt vähendada. mõlema raportööriga, aga ka variraportööridega fraktsioonidest olime tihedas kontaktis keegi ei tulnud välja mõttega delegeeritud õigusakti tagasilükkamisest või muutmisest, seda tahaksingi eh, meie komisjonis siin kõigile öelda ja paluda, et me seda dokumenti toetaksime. kui me seda dokumenti ei toeta ja kui me kutsuksime komisjoni üles esitada mõni eh, muudetud või uus õigus, delegeeritud õigusakt, siis saaksime selle alles septembris ja kui see läheks töötlemisse, läheks menetlusse, siis me venitaksime asjaga äh, käesoleva aasta lõpuni see on meie silmis liiga pikk periood ja kahjustaks ühtekuuluvuspoliitikat elluviimist seda enam et kui me tahaksime et selle dokumendi alusel juba sel aastal toimuksid väljamaksed sii- ja selleks et programme tõepoolest mida me oleme kavatsenud rahastada ka tõepoolest rahastataks siis ei ole see võimalik kui me äh, nüüd äh, seda dokumenti äh, vastu ei äh, võtaks, heaks ei kiidaks, seega osutuksime me oluliseks piduriks rahastamisprotsessis. kui me võtsime juba üldmääruse tervikuna vastu, siis me nägime, et suur öö, äh, osa bürokraatiast oli võimalik vähendada minu arvates on äärmiselt oluline, et kõik olemasolevad fondid leiaksid ühist käsitlemist ja need toimiksid ühiste sätete alusel. seetõttu ma tahaksin tõepoolest paluda, et me selle delegeeritud õigusakti äh, äh, ka soostuksime parlamendile esitatud kujul äh, ja kutsuksime nõukogu üles jõuda ühisseisukohtadel iseäranis silmas pidades seda, et tegutseme ajalises surutises ja seetõttu on selles küsimuses lihtsalt vaja jõuda otsuste langetamiseni, aitäh. ma annaksin sõna nüüd Lambert, ma annaksin nüüd sõna äh, Lambert van Nistelrooile. aitäh lihtsalt lisandiks siin ühelt poolt soovitakse rakendada kõik need põhimõtted, mis meil on olemas, mis me võtsime vastu üldise määrusega ja nüüd on meil need väga üksikasjalikud delegeeritud õigusaktid ja minu komisjon, komisjonile, küsimus komisjonile ongi järgmine kas nad võiksid meile öelda, mis mõju on sellel, kui me hakkame nüüd uuesti arutama kõiki neid üksikasju, siin on tõesti lehekülgi, neid on palju ja mis on selle mõte siis? teine küsimus, kas komisjon võib meile anda taustainformatsiooni arutelude kohta? mis toimusid nõukogus. ma olen saanud informatsiooni selle kohta, et ka nõukogu on palunud nende äh, üksikasjalisi dokumente vähendada ja komisjon on veel kord ka või komisjonile veel üks küsimus, et kes peab kõik need äh, numbrid siis saavutama, mul on jäänud äh, tunne, et need kasusaajad äh, viie fondi puhul kalurid, äh, talunikud, et nemad peavad kõik äh, need eesmärgid saavutama. kas seda on võimalik teha automaatselt programmi tasandil või on siin mingi arusaamatus, nii et lihtsalt natukene rohkem informatsiooni, palun. aitäh, Ivar siit ei ole kohal, ta fraktsioonist Elizabeth tahab rääkida. I would also um... jah, ka ka mina räägiksin lisadest, mind huvitaks selles kontekstis see, et asi oleks sidus. selle delegeeritud õigusaktis äh, peab olema, selle lisad peavad olema ju sidusad rakendusaktiga. aga lisad, kus on räägitud andmete kogumisest, siis esialgse projektiga võrreldes on seda lühendatud nüüd ma ei tea, kas see sidusus on siin endiselt olemas või kui rakendusakt, milles me üldse kaasa rääkimist äh,, rääkida ei saa, ei saa öelda ei, ei ega jaa, kas see rakendusakti iseloom on nüüd muutunud, see on minu jaoks keskse tähtsusega küsimus kui see rakendusaktiga üks, üks-ühele kokku langeb, tavaliselt me ju selles kaasa rääkida ei saa, kui see aga kokku langeb, aga meil oleks vaja siiski teada, äh, sest äh, kaudselt saaksime me siis selle ka nagu heaks kiita. aga kui äh, need rakendusakti ja delegeeritud õigusakti sisu lahkneb, kui lahkneb lisade sisu, siis on see programmide ettevalmistajatele küll halb üllatus, mistõttu see on minu jaoks antud dokumentide arutelu juures keskse iseloomuga küsimus, aitäh!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 sest see on ju väga oluline teema nii auditeerimise seisukohalt ja see on tähtis, et see kõik toimuks ühtete, ühtsete reeglite, ühissätete järele. seetõttu ma leian, et nii mõnigi punkt vajab veel täiustamist. Kornelia, kas sa räägid Junose nimel, nii et kuue kuu, Kornelia Ernst um,? aitäh, variraportöör juba ütles, et Jonas Amaje on variraportöör. aga see on väga komplitseeritud küsimus, see puudutab artiklit kolm. ma tahaksin eh, finantskorrektsiooni teemal küll rohkem kuulda. ma saan siin punktidest A, B ja C küll enam-vähem aru, aga mida tähendab see konkreetses olukorras, kas see on äh, jäik regulatsioon või siin on äh, teatud paindlikkuse variandid, seetõttu ma sooviksin artikkel kolme kohta täiendavaid kommentaare ja selgitusi variraportööride ja raportööride vahel toimunud diskussioonis mina ju ei osalenud, mistõttu ma ei tea seda. Manfred Seeber, palun. kallid kolleegid ma tahaksin välja tuua olulise momendi, mida mulle kohtadelt teatati, ma leian, neil on seadusi vastuvõtmise, seadusloome protsessis teinud suuri edusamme ja saame seda nüüd ka Euroopale valimis propaganda käigus tutvustada, näidata, et Euroopa käitub solidaarselt, kuid väga sageli äh, on tegelikult saadan peidus just nende keerukate rakendussätete taga ja sellepärast ma tahaksin eh, muuhulgas ka kalandusfondi nim- mere ja kalandusfondi nimel millest juba kolleeg siin rääkida sellepärast et eh, kõik need dokumendid ja kõik need arvutused mida siin dokumentides välja tuuakse siin ei tehta eh, merendus ja kalandusfondi jaoks erandit jah kom-, Euroopa Komisjon on kõik väga korrektselt kirja pannud, dokumenteerinud, uus muuhulgas see, millise korra järgi toimub äh, auditeerimine, kuid samas me sooviksime, et see kõik toimuks siiski vähema bürokraatia tingimustes ja nende kahe asja vahel äh, kooskõla lõimine on väga keeruline just merendus- ja kalandusfondi küsimustes me peame siiski silmas pidama, et meil on väga palju väikeseid kalandus- ettevõtteid ja seda me ei tohi unustada. ja kohtadel kurdetakse niisuguste kavade üle. kui me läheme väga detailseks, siis me peame arvestama, et detailid on küll väga olulised, aga kõikide poolt ei ole võimalik neid järgida. aitäh, rohkem sõna ei soovita ja nüüd Nikolas, tulevik on sinu kätte mõttes palun veena meid, muidu venib asi detsembrini. Thank you, thank you, Chair aitäh, aitäh, proua esimees, suur tänu nende väga selgete küsimuste eest, mis tõstatati. ma keskendungi nendele põhilistele küsimustele, lisa kolm koos andmetega ja see finantskorrelatsiooni küsimus, mis tunduvad tõesti olevat tundlikud küsimused ma arvan, et tõesti tasub rääkida natukene ka nende nõupidamiste taustast, mis toimusid delegeeritud õigusaktide üle ja see ühiste sätete määrus. nagu te teate, me alustasime seda tööd juba päris pikka aega tagasi, sest me teadsime, et aeg mängib siin väga tähtsat rolli. esimesed arutelud toimusid eelmise aasta keskel ja kokku oli meil umbes viisteist läbirääkimiste vooru ekspertidega erinevatest liikmesriikidest ja viimased kohtumised, ametlikud kohtumised äh, delegeeritud õigusaktide ettevalmistamiseks, sinna oli ka parlament kaasatud ja siis me olime ka tihedamalt äh, kontaktis ähm, raportööridega. me tõesti üritasime hoolitseda selle eest, et näha täpselt, et kus on see problemaatika see, mida meie soovisime, oli see, et minna õig-, delegeeritud õigusaktidega edasi ja et õigusaktid oleksid sellised, millel, mis ei tekitaks vastuseisu. nüüd aruteludes ekspertide rühmadega, lisa kolm oli ka üks nendest küsimustest, mille puhul liikmesriikide esindajad tõid välja oma kommentaarid ja seetõttu me tõesti väga põhjalikult vaatasime kõike, mis on seal kirjas ja kui nüüd vaadata esimesi versioone, siis lõik, lisa oli palju pikem kui praegu, nii et me tõesti siin juba oleme puhastustööd teinud. ma arvan, et äh, meil oli alguses seal sada kolmkümmend, sada kolmkümmend viis valdkonda kolmandas lisas ja nüüd on neid on umbes kolmteist, sada kolmteist. nii et ma isiklikult vaatasin need kõik üle selleks, et võtta välja kõik, mis millel ei olnud ilmselget õigustust. õigustust selles mõttes, et tegemist oli informatsiooniga, mida on haldaval asutusel vaja selleks, et oma ülesandeid täita. ja ma arvan, et võib-olla on siin natukene valesti aru saadud sellest, et kes peab neid andmeid esitama, kes peab täitma öö, äh, neid öö, äh, välju, me räägime siin IT järelevalvesüsteemist, mis tuleb üles ehitada ja mida tuleb hooldada haldaval asutusel. nii et see, mis meie siin praegu paika paneme, on ainult see miinimumarv valdkondade kohta, mis on selles järelevalvesüsteemis nii et kui see haldav asutus oma IT-süsteemi üles ehitab, siis ta peab hoolitsema selle eest, et on võimalus äh, kõik äh, need erinevad valdkonnad kaasata, nii et see ei ole mitte kasusaaja ei see kala, kalur ega ka talunik, äh, VKE omanik. Need on lihtsalt andmeväljad järelevalvesüsteemi jaoks, mida haldab haldav asutus siin on nüüd kõik valdkonnad kaasatud, meil on selline ühine haldus- ja kontrollsüsteem kolme fondi jaoks. siin on ka ühtekuuluvusfond, ka regionaalarengu fond, nii et kõik fondid on kaetud. aga kui te vaatate lisasid, siis näete, et mõned valdkonnad äh, ei äh, kehti kõikide tõukefondide kohta ja lisaks sellele liikmesriik võib otsustada, ta otsustab, et äh, mõni valdkond ei ole tähtis, nii et kui liikmesriigid otsustavad, me ei taha, et seda teeksid, aga kui nad ütlevad, et me soovime et meil ei ole siin mitte mingeid nii-öelda lihtsustatud kulusid, siis seda valdkonda pole vaja, nad jätavad selle välja, nii et need valdkonnad on seal olemas ainult siis, kui neid on võimalik täita kui liikmesriikidel on investeeringuid, mis nõuavad äh, nende andmete kogemust, kogumist. kõiki neid andmeid on vaja haldaval asutusel selleks, et oma ülesannet täita ja anda aru komisjonile ja komisjon siis saab anda aru edasi parlamendile ja nõukogule näiteks finantsinstrumentide puhul, kus me nii-öelda oma äh, aruandluskohustust tugevdasime, siis on tõesti tegemist informatsiooniga, mis meile tuleb äh, selleks, et me saaksime jälgida seda, mis toimub finantsinstrumentide valdkonnas. meil on informatsioon, mida on vaja selleks, äh, et mõista tegureid, meil on vaja täpselt jälgida kas programmid toimivad ja me soovime tõesti äh, näidata, et me suudame oma eesmärke täita, aga seda pole võimalik teha, kui meil ei ole neid andmeid tegurite kohta. nii et äh, peale selle veel ka tulemusraamistik ja tulemusraamistiku puhul on ka jällegi tähtis see, kas meil on olemas usaldusväärsed andmed. nii et kõik need küsimused on omavahel seotud me mõtleme tõesti, et äh, kõik oleks õigustatud äh, see on siin delegeeritud õigusakt, kus me panime paika nii-öelda selle IT-süsteemi miinimummäära, aga siin on tõesti ka sekkumiskategooriad paika pandud ja me kontrollisime et need kõik valdkonnad ja tegurid oleks omavahel kooskõlas. veel üks küsimus. see e-ühtekuuluvus, see on tegelikult kasusaajatele kasulik, sellepärast et kasusaajatel on võimalus, mitte kohustus, aga võimalus anda andmeid äh, elektrooniliselt see näiteks siis, kui kasusaaja täidab aruandeid, siis kui ta soovib saada mingit makset, siis tal on võimalik seda teha interneti kaudu, tal ei ole vaja selleks pabereid täita, see lihtsustab ähm, kõik, kogu protsessi, sellepärast et põhiinformatsioon läheb siis ainult üks kord. nii et äh, see e-ühtekuuluvus äh, võimalus on jällegi üks võimalus ja haldav asutus peab ka seda hooldama. nii et kasusaajatel on siis võimalus anda interneti kaudu informatsiooni ja see on siis osa sellest üleüldisest IT-süsteemist nüüd kasusaajatele suunatud, vabandust, kalastusfondi vahendeid, tundub, et kalastuse puhul tõesti koormus tundub olevat kõige suurem, aga ei ole mitte kalur see, kes kõiki neid andmeid peab sisestama. suur osa andmeid ei ole tegelikult kalandusfondi jaoks üldse mitte tähtis, sellepärast et need väljad puudutavad hoopis ühtekuuluvusfondi, maaelu arengu fondi, regionaalarengu fondi, aga lihtsalt see üleüldine süsteem peab olema selline, kus on olemas kõik väljad, et me oleksime võimelised koguma ja salvestama kogu informatsiooni, mida on vaja kõikide programmide jaoks. veel ülejäänud punktid, mis puudutasid finantskorrelatsioone, ma arvan, et siin puudutab see kõik ka jällegi tulemusraamistikku, nii et see, mis on pandud üldiste sätete määruses kirja, on see, et kui programm pannakse kinni, kui eesmärke ei saavutata ja on selgelt näha, et eesmärke, seatud eesmärkide lähedalegi ei jõuda, siis tuleb teha korrektsioone ja delegeeritud õigusaktidega tuleb siis ka paika panna, kuidas neid tehakse. mida siiamaani on tehtud, on üles ehitatud süsteem, mis on väga selgelt seotud äh, eesmärkide mitte täitmisega ja korrektsioonidega, et ei ole nii, et me hakkaksime igal juhul eraldi analüüsima, sest see oleks täiesti võimatu. ja see tooks endaga kaasa väga palju ähm, eba äh, väga palju seda, et meil ei oleks mitte mingit järjekindlust. nii et sellepärast me oleme väga selged ühenduslülid loonud siin finantsvahendite kasutamise kohta ja ka korrelatsiooni kohta nii et see oli see, mida me arutasime ka ekspertrühmadega ja nad kõik olid sellise lähenemisega nõus. aga selleks, et arvestada ka võimalike vigadega, on olemas ka säte, mis selgelt ütleb, et kui on vaja arvestada proportsionaalsusega, siis korrelatsiooni määra on võimalik mä vähendada ja see viib sisse nii-öelda paindlikkuse ehk et kui meil on tegemist äh, eesmärkide mittetäitmisega ja kui korrelatsiooni äh, määr ei ole põhjendatav, siis on võimalik kasutada ka madalamat määra. siis äh, kui tegemist on tõsiste puudujääkidega, siis see, mis on lisas kirjas, arvestades praegust auditit, me paneme täpselt paika, millal on tegemist tõsise puudujäägiga ja hindame siis, kui tõsine see tõsine puudujääk siis on, selleks et me saaksime täpselt paika panna ka korrelatsioonimäära, mis oleks siis mõistlik. ja nüüd see küsimus, et kas on vaja kõiki neid reegleid. Need reeglid on tähtsad selleks, et liikmesriigid saaksid oma süsteemid üles ehitada ja saaksid edasi liikuda programmide rakendamisega kui liikmesriik päris täpselt ei tea, millised on piima, on miinimumnõuded tema IT-süsteemile, siis tegelikult kogu süsteem jääb seisma ja tööd ei ole võimalik lõpule viia. näiteks finantsinstrumentide puhul on väga tähtis, et kõik reeglid oleksid juba praegu olemas, sest praegu liikmesriigid peaksid edasi liikuma ettevalmistustööga selleks, et luua finantsinstrumente äh, panna täpselt äh, paika, kes hakkavad rakendama ja kui neid reegleid praegusel hetkel olemas pole, siis on neil täiesti võimatu ka edasi minna nende väga tähtsate küsimustega programmeerimises. see puudutab ka põhilisi projekte, kui me praegu ei pane paika nende metodoloogiat, siis meie komisjonis ja ka liikmesriigis ei saa mitte midagi ette valmistada. nii et ma arvan, et äh, kui meil ei õnnestu neid delegeeritud õigusakte vastu võtta ja rakendada enne parlamendivalimisi, siis äh, suure tõenäosusega me viivitame ka programmide rakendamisega ja viivitus oleks umbes pool aastat. sa ei vastanud Elizabethi küsimusele ma viitasin sellele, siin on seos selle vahel, mis on delegeeritud aktis lisas kolm ja ka teatud rakendusaktides, mis puudutab seda sekkumiskategooriat. et meie ei ole vähemalt teadlikud mingites ebakõladest nende vahel tegelikult on äh, kogu see, see on väljakutseks kogu selles protsessis, et ühelt poolt äh, meil on need äh, detailsed reeglid delegeeritud aktis, teised rakendusaktis, erinevad protsessid erineva ajakavaga. tegelikult ainsad rakendusaktid, mis on lõpule viidud, see puudutab sekkumiskategooriaid, ja kõik teised äh, teemad praegu on veel komitee menetlusel, menetluses arutlusel. Ähm, nii et me peaksime siis kooskõlastama kõik need omavahel, kuni nad lõpuks, äh, kui nad lõpuks valmis äh, saavad ja tagama, et siin mingeid ebakõlasid ei oleks. aitäh, kas on veel märkusi, Elizabeth? ma tahaksin esitada konkreetse küsimuse või arvestada neid, kes peavad seda siiski kõike rakendama. kas see tähendab, et need andmed, mida, mille võrra vähendati delegeeritud õigusakti sisu esialgse projektiga võrreldes, kas see kõik on need lõplikud andmed või siis rakendusakt lisab veel mingid andmed? kas juhtub nii, et selle võrra, mille võrra lühendati seda delegeeritud õigusakti, need andmed kanduvad, kantakse siis nüüd poolautomaatselt üle rakendusakti? vot see on see küsimus ja see on see, mida ma teada tahan. Joachim Zeller. aitäh, Joachim Zeller. ja äh,, Martin hat ja ausgeführt. jah, meile ju öeldi et eh, praegused eh, delegeeritud õigusaktid, eriti mis puudutab eh, mm, raamdirektiivi, siis see, see omab suhteliselt suurt tähtsust. kas see puudutab neid fonde, mille eest nagu meie oleme vastutavad või puudutab see ka Euroopa Sotsiaalfondi? kas see puudutab rahasid, mis on suunatud maaelu arendamiseks samavõrdselt, nagu see puudutab ka merendus- ja kalandusfondi. minu küsimus seisneb selles, kuidas, mil määral on see läbi räägitud nendega, kes esindavad just neid minu poolt loetletud valdkondi me ei taha, mina ei taha saada selle eest nõnda öelda märja lapiga vastu nägu, et me sekkume eh, teiste kolleegide pädevusvaldkonda. kui võiks juhtuda, et, et toimib, ehm, tuleb mingi viivitus, kui me nüüd kohe kõike hurraaga heaks ei kiida ja et see viivitus on pool aastat, siis mind see küll ehm, eriti ettevaatlikuks ei tee. ma leian, et meil on tõepoolest vaja ehm, siiski lasta ka liikmesriikidel sõlmida oma partnerlusprogrammid ja on oluline, et äh, töötatakse välja kontseptsioonid, printsiibid, vast-, äh, määratakse vastutavad ähm, mind tegelikult huvitab ka, mida arvab eelarvekomisjon, eelarvekomisjoni esimees kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, finantsvõimalustest mis, kus minu arvates on esmatähtsal kohal maksed, mis on jäänud seni teostamata, need rallid ja mitte need finantseerimisküsimused, millest meie praegu siin räägime seetõttu ma ei näe nagu probleemi, kui me võtame selle delegeeritud õigusakti vastu ka detsembris aga mind huvitaks väga, mida arvavad kolleegid põllumajanduskomisjonist eh, ja merendus- ja kalanduskomisjonist. mind huvitab, eh, mida kolleegid sellest arvavad, ka milline on nende seisukoht ja minu arvates peaksime me nende kolleegide seisukohaga arvestama. Eh, annan siiski teada, Johem, sulle, et me oleme kõigile komisjonidele andnud märku sellest ning saanud ka vastuse, et vastuväiteid ei ole. Nikolas, kas sa tahaksid äh, veel äh, lõppsõna öelda? aitäh! Äh, rääkides nüüd rakendusaktist, siin on kaks asja, delegeeritud aktis me paneme paika miinimumnõuded selles osas, mis puudutab IT-süsteeme, ähm, mida peab siis läbiviiv ametkond Ähm, looma ning äh, hooldama, aga me ei saa rakendusakti midagi sinna lisada selle kohta ja meil ei ole ka mingit kavatsust seda teha. nii et see, mis on siin, mis siin lisas on välja toodud, on äh, täielik maksimum programm selles osas äh, mida me soovime ette näha, muidugi liikmesriik võib siia lisada veel valdkondi, kui nad seda soovivad, kui nad leiavad, et see lihtsustab äh, selle programmi äh, juhtimist, kuid äh, IT-süsteemi kohustuslikud nõuded on delegeeritud aktis kirjas ja seda, selle kohta ei lisata enam mingeid nõudeid kuskile muudesse aktidesse. nüüd see ajastuse küsimus vastu, vastuseks äh, härra Salehval. ma olen nõus äh, sellega, et ei ole midagi väga tõsist, kui me ei saa kiiresti edasi liikuda, muidugi see ei, äh, ei edasta just väga positiivset signaali. ja kui seda raamistikku seal ei ole, siis sellel äh, on äh, negatiivne mõju liikmesriikidele, kui nad püüavad äh, rakendusprogramme paika panna. loodame, et äh, esimesed programmid järgnevatel kuudel alguse saavad ja loodame, et liikmesriigid saavad siis ka rakendamisega võimalikult kiiresti algust teha oleks vaja näiteks noorte tööhõive algatusega võimalikult kiiresti tegutsema asuda. nii et see meie arust, sellel on kindlasti mingid negatiivsed ähm, tagajärjed. aitäh, rohkem äh, kommentaare ei ole. tahtsin lihtsalt küsida ja raportöörid siiski soovivad sõna jah, ma tahaksin öelda kokkuvõttes järgmist. raportöörid, variraportöörid, me oleme mitme kolmepoolsete läbirääkimiste käigus, mis äh, viidi läbi seoses üldmääruse läbiarutamisega, et Äh, ma tean, et me siiski sooviksime niisuguseid dokumente varem saada, nõukogu poolt ei olnud see võimalik, kuid lõpuks õnnestus meil siiski enne möödunud aasta lõppu asi ühele poole viia ja see oli tõepoolest erakordselt oluline töö tervik-, jaoks tervikuna ja ka operatsiooniliste programmide jaoks. Need on olulised dokumendid selleks, et välja töötada partnerluslepingute programmid, need sõlmida ja sellel teemal arutasime tegime juba siis, kui eesistujamaa oli Küpros. operatsioonilised programmid on väga olulised ja praegu nad lihtsalt veel ei olegi käivitatud võib-olla vastabki tõele, et piirkonnad pole veel valmis öö, täiel määral öö, neid operatsioonilisi programme käivitama, kuid enamik neist on lõpusirgele jõudnud või juba valmis ja see on väga naljakas, et meie enne Euroopa valimisi, parlamendivalimisi ei suuda seda delegeeritud õigusaktit vastu viia. Pole kalurit ega talunikku, keda jätaks ükskõikseks see, et ta peab saja kahekümnele küsimusele vastama ning mind ausalt öeldes ei huvita, kas see kestab pool aastat kauem või ei, see oleks täiesti vale signaal. teave ja teiste komisjonide kaasatus on algusest saadik olnud oluline ja meie huvides ja ma leian, et äh, me peame ikkagi täpselt kindlaks tegema, milline on kalanduskomisjoni huvi, aga see ei ole regionaalarengu komisjoni küsimus tegelikult ma tõepoolest leian, et aga me peame esitama dokumendi, millest äh, regioonidel oleks kasu ja nii, et nad saaksid käivitada oma projektid juba sel aastal. aitäh, Konstantse. vabandust, Lambert. Ehm, aitäh. paar märkust aga äh, siis äh, keeruline on ju nõukogu pool. tekstid, mida meile esitati, kas need on äh, need, mis nõukogu on juba vastu võtnud ja nad enam meid ei muuda, ma ei saanud tegelikult sellele küsimusele vastust. kui see on nii, siis tõusetub küsimus kas me peaks asja ikkagi Eh, enda kätte võtma, ohjad enda kätte võtma, meil läheb selleks aega, me peame resolutsiooni sõnastama. Neid küsimusi ma pean lihtsalt esitama. me peame panema kirja ju need öö, eh, momendid, mis on tõepoolest tulemusraamistiku seisukohalt olulised me ei saa ju nagu sissejuhatavalt asju fikseerida enne, kui meil puud-, puudub igasugune ettekujutus, kuidas see tulemusraamistik eh, käivitub, kuidas me eh, seda, eh, kuidas me mm, te-, tegu-, tegutseme finantskorrektsiooni vajaduse olukorras noh, paar arvu, paar numbrit, sellest jääb väheks, aga andke andeks, meil on vaja langetada arukam, kaasavam, meil on vaja tagada arukam ja kaasavam majanduskasv. ja seetõttu me peame endale täpsemalt sõnastama eesmärgi kui niisuguse me ei saa osaleda kõikide projektide, me ei saa hinnata kõigi projektis osalejate seisukohti seal, kus küsimusi ette valmistatakse, eh, seal eh, kantakse ka vastutust. VKE-d on ju kõige väiksemad osalejad, nad on osalejad, aga neid osalejaid on vaja toetada. Need ei saa ju eh, langeda bürokraatia vasara alla. see tuleks asjale kahjuks ja mis puudutab haldusasutusi. ka liikmesriikides peavad haldusasutused olema võimelised eh, tegutsema eeskätt siis, kui vahearuande kaugu, kaudu tuleb eh, välja, et tegelikult on vaja mm, korrigeerida, kui esitatakse kaebusi meil on vaja öö, äh, eesmärki, juhtimist ja meil on vaja tegelikult need asjad määratleda delegeeritud õigusakti kaudu. kas me nüüd otsustame kohe või võtame natuke endale aega? no kohe on valimised ukse ees ja siis ongi aasta tegelikult ju kohe läbi, kui reaalselt võtta juba praegu on esitatud terve rida detailseid küsimusi, mida tuleks siiski lähemalt arutada. täna kuulamise ajal kavatsen ka sellel põhjalikumalt peatuda. meil on juba sel aastal programme, mida tuleb kaasata rahastamisse, me peame andma neile rohelise tule partnerluslepinguid on juba koostatud ja andke andeks, neid esimesi usinaid tuleks tegelikult ka vääriliselt tasustada. aga see kõik ei tohi tähendada täiendavat koormust. kogu kalandussüsteem äh, langeb ju nüüd uue juhtimise alla, kuid see ei saa olla öö, äh, nii, et sellest tekivad täiendavad, äh, täiendav koormus öö, äh, kaluritele. me peame püüdma teha edasimineva sammu ühiselt. me peame öö, vältima täiendavat öö, aruandlust, ma näen seda samamoodi nagu minu ka, öö, kaasraportöör andke andeks, meil on alles ainult paar nädalat selleks, et seda tööd teha. saadikud võiksid selle aja jooksul nii mõndagi jõuda. Nicolas, could you be more specific on? võib-olla, Nicolas, äh, sa saaksid meile anda nüüd infot ka nõukogu tegutsemise kohta. jah, meil oli võimalus eelmise nädala reedel need äh, kolm delega-, delegeeritud äh, Äh, akti ähm, neid esitleda ja see andis liikmesriikidele ka võimaluse reageerida. ei olnud äh, mingeid põhimõttelisi küsimusi, mida oleks tõstatatud või vastuväiteid. tundub, et sisulise poole pealt on meil nõukogu toetus äh, olemas ja komisjon oli arvesse võtnud neid märkusi, mida oli esitatud ekspertide koosolekutel ja liikmesriigid väljendasid äh, seda, et nad on valmis selle protsessiga ilma vastuväideteta edasi minna. Tarp, palun lõpetame nüüd selle teemaga peatselt. ja ei ole mingit vajadust lisaaruteludeks või vaidlusteks, sest me oleme juba nii palju kuid seda teemat arutanud, me oleme juba kokkuleppele jõudnud väga keerulistes küsimustes. nüüd oleme jõudmas äh, viimaste koosolekuteni ja kui me neid äh, delegeeritud akte vastu ei võta, siis on juba liiga hilja. Äh, vähemalt pool uue parlamendi koosseisu liikmetest on uustulnukad ja ma ei kujuta ette, kuidas nad saaksid äh, kiiresti ja tõhusalt äh, tegeleda teemadega, mis nende jaoks tuttavad ei ole, nii et me peaksime enda töö ära tegema ning äh, siis jätma sellise pärandi järgmisele koosseisule, et oleks võimalik ka rakendamise juurde kiiresti asuda. meil on nüüd siis see tähtaeg kuni kahekümne neljandani. Joachim veel sõna sulle. tahaks siiski öelda, et eile saame me nimekirja selles osas, mil määral äh, struktuurifonde kasutatakse erinevates liikmesriikides. on liikmesriike, kus see kasutamise tase on viiskümmend protsenti kui nad veel paar aastat peavad öö, äh, tegutsema selleks, et äh, kõiki reegleid täita, siis ja kõike ellu viia, mida nad seni teinud ei ole, aga siis nad peaksid veel ka tehtud hindama, millal nad seda teevad. teisalt me äh, kirje, püüame kirjeldada operatsiooniliste programmide sisu ja see on kirjas sotsiaalfondide määruses nüüd praegu me arutame eh, tehnilisi küsimusi ja seda kõike on väga palju ja selleks on vaja tõepoolest eh, haldusasutusi kes on suutelised selle kõigega toime tulema mina ei ole ausalt öeldes päris nõus selleks, eh, sellega, et eh, kui meil ei ole tegemist struktuuriga, kes selle kõigega toime tuleksid, siis ma ei tea, kas sellega on võimalik üldse toime tulla ja ma ei näe eh, neid tulemusi. minu meelest nõuame liiga palju. aitäh, nii et siis tähtajaks on kahekümne esimene märts ja meie jaoks pikenduse taotlemine ei too mingeid lahendusi. nii et äh, kõik, äh, kes äh, soovivad vastuväiteid esitada, peaksid seda tegema. ma ei arva, et teised komisjonid vastuvõiteid, vastuväiteid esitaksid nende signaalide põhjal, mis meile on tulnud. ja sellega me saame arutluse lõpetada. Konstantse Kõll andis ülevaate ka kõikidest äh, erinevatest argumentidest. nii et äh, kell kaksteist, äh, kahekümne esimene märts on tähtaeg ja järgmine delegeeritud akt, mis on seotud koostööprogrammidega, siin on see menetlus sama Äh, siin on tähtajaks äh, neljas mai, siis kaks kuud on see periood. kas äh, keegi variraportööridest sooviks sõna, kuna raportööri siin praegu ei ole? Marie-Therese, Francesco Langeris, Francois Alfonsi ja veel mõned variraportöörid, kas teie sooviksite sõna võtta? siis komisjon Nikolas. esinaine, selle delegeeritud akti puhul ma saan teha lühidalt. komisjon äh, selle delegeeritud äh, aktiga on kooskõlas ähm, EDC ähm, määrusega kõik need erinevad ähm, kulude rahastamiskõlblikkuse erieeskirjad. Äh, siin on kohustus välja tulla siduva kuupäevaga ja see selline ühine eeskirjade äh, kogum äh, aitab lihtsustada äh, programmid, mis see ETC rakendamist, mida on arutatud mitmetes ekspertrühmades nii et menetlus sama äh, kõigile nendele liikmetele, kes soovivad äh, resolutsiooni eelnõud esitada, kes on vastu äh, sellele, nendele delegeeritud aktidele, siis kahekümne esimene märts. ja nüüd Euroopa Regionaalarengu Fondi puutuv delegeeritud akt, Jan Olbricht on siin, kas soovid sõna? jah, palun. Uh, uh, uh, jah see on spetsiifiline, need konkreetsed teemad puudutavad delegeeritud äh, akt, äh, puudutab uuenduslikke meetmeid äh, ja see null koma kaks protsenti RDF-ist, mis siis suunatakse Euroopa Liidu tasandil uuenduslike meetmete toetamiseks säästva linnaarengu eesmärgil. me oleme teinud koostööd äh, komisjoniga detailide osas ja see lõplik versioon on midagi, mida me lootsime äh, siis nüüd lõpule viia ja meil on mõned äh, küsimused komisjonile, mitte nüüd uuesti arutelu avamiseks, see delegeeritud akt on väga tähtis ja hädavajalik äh, selle vastuvõtmine niipea kui võimalik, sest niipea kui me nõustume viie-kuue kuu jooksul, siis see komisjon hakkab äh, ka tööle sellega, siis meil on veel kolm kuud, nii et äh, see ei võta mitte kuus, vaid kaheksa või enam, enamgi kuud. ja kui mulle tundub, et see pigem ei ole äh, ohtlik, see on vastuvõetav, see puudutab siis, nagu ütlesin, uuenduslikke meetmeid. pärast pikka arutelu äh, toodi sisse definitsiooni muutus komisjoni poolt, mis puudutab erinevaid äh, ametiasutusi ja üksusi ja see on finantseeskirjadest üle võetud äh, meil on siin ka teemade definitsioon välja toodud, mida, millega peaks tegelema. ja samuti on defineeritud see, et kes peaksid saama nendes tegevustes osaleda. nüüd võib-olla mõned märkused ja ka küsimused komisjonile esiteks see kaasrahastusmäär, ähm, nüüd on see siit kadunud, esimeses versioonis oli ta olemas, kas see on siis äh, kaheksakümmend protsenti või siis on siin mingisugune viide mõnele teisele määrusele, et millist reeglit kasutatakse. esimeses ähm, versioonis oli võimalik äh, erandit taotleda ka väikestele liikmesriikidele, nüüd on see erand kadunud äh, ja siin on nüüd Äh, siis küsimus, kuidas me peaksime tõlgendama ka teisi äh, määruse osasid. Äh, kuidas, me räägime siin kolmesaja kolmekümnest miljonist eurost, kuidas see jagatakse konkreetsete aastate vahel ja millised on tegevus, milline on tegevuskulude osa ja ka ekspertide paneeli koosseis. millised on need kriteeriumid, mida kasutatakse selle eksperdirühma kokkupanemisel? ja kui on mm, konkursse välja kuulutatakse, siis milliste reeglite kohaselt et mina raportöörina soovitaksin need äh, reeglid jätta sellisel kujul, nagu nad on ja mitte seda protsessi pikendada. Nikolas, palun. Thank you, Chair. This of course is uh, rather see on nüüd uh, hoopis uh, teistsuguse loomuga delegeeritud akt, see näitab seda, kuidas komisjon neid äh, Äh, in-, uuenduslikke meetmeid äh, hakkab ähm, linna arengu vallas äh, rakendama ja siin on tegemist eelnevatest erineva versiooniga, kuna meie oleme ise rohkem järele mõelnud, kuidas me seda kõike hakkame tegema ja püütakse ka väga selgelt rakendusalast kinni pidada. esiteks, nagu raportöör ütles, on meil nüüd võimalus kasutada ähm, ühtsete sätete määrust äh, selleks, et kasutada kaudset juhtimist ja finantsmääruse finantsre-, finantsreeglite kohaselt on võimalik äh, delegeerida neid ülesandeid äh, usaldusväärsele ükstu-, üksusele me enam ei arvesta siin delegeeritud aktis finantsjuhtimisega, siin ei ole kaas-, enam sisse võetud kaasfinantseerimismäärasid. me järeldasime, et et äh, ei ole see enam kohane, kuna on olemas äh, finantsmäärustik ja me ei pane enam neid koosfinantseerimismäärasid äh, paika. nii et seda on võimalik äh, siis äh, moduleerida vastavalt projekti konkursile. juhtudel, kus see on õigustatud, et on erinevad kaasfinantseerimismäärad, arvestades ka varasemaid kogemusi rakendamise käigus miks erandid li väiksetele liikmesriikidele siit välja jäid. põhjuseks on see, et nüüd me sõnastuses oleme kasutanud viidet äh, viiekümne tuhande elaniku, siis vähemalt viiekümne tuhande elaniku äh, määra, see on Eurostati andmetel põhinev äh, definitsioon, OECD samuti kasutab sellist definitsiooni ja see ei too endaga kaasa ka mingeid anomaaliaid väikestele liikmesriikidele, sellised väiksed liikmesriigid nagu Malta või Küpros. nii Valeta, Valeta kui Nikos, Nikosia saaksid, vastaksid sellele definitsioonile. ja meil on võimalik ka linnadel grupeeruda kus elanikkond on vähem kui viiskümmend tuhat elanikku, siis on võimalik neil ühineda. Nad ühiselt saavad siis täita neid kriteeriume. me leidsime, et ei oleks siin vaja erandit, et see tooks endaga kaasa ehm, sellise järjepidevuse rikkumise eksperdirühmade ning projektikonkursside arv, kõik need nõuded, meie arust ei olnud mõttekas seda siin välja tuua, me ei tahtnud enda käsi siin siduda selle delegeeritud aktiga selles vallas. kuid äh, kindlasti on tähtis äh, koostöö äh, lepingu allkirjastamine usaldusväärse üksusega ja et meil oleks alus kogu selle valimisprotsessi korraldamiseks ja me informeerime parlamenti ka selle instrumendi kasutamise kohta, samuti äh, nende teemade kohta, mida me katame rakendusfaasis. Kornelia soovis sõna. jaa, aitäh. tahaksin komisjonilt kohe edasi küsida. siin on kirjas punkt, et komisjon eh, sõlmib vastava usaldusväärse asutusega lepingu. ja siis on samas ka veel ekspertide rühm ja see tuleb väl-, koostada kooskõlastatult komisjoniga. et meil on nüüd siis see ekspertrühm ühelt poolt sellesse ma ei tahaks süvitsi minna, kuid mida tähendab, et see peab äh, kooskõlastatult komisjoniga esitama oma ettepanekud? kas see tähendab siis seda, et see usaldusväärne üksus on kaasatud sellesse äh, ettepaneku esituse protsessi, mis komisjonile esitatakse või pannakse siis tehakse teatud tähtsuse järjekorda kõik või ma ei saa aru, millised on siis usaldusväärse üksuse ja ekspertrühma pädevused ja eeskätt just niisugune prioriteetide määratlemise puhul. vaatamata sellele on selles dokumendis niisugust üldisemat plaani asjad küll kirjas, aga võib-olla te saaksite konkretiseerida. Bei der, bei der kui me räägime kaasrahastamisest, te ütlete, et toimub modulatsioon sõltuvalt sellest, millised on öö, välja kuulutatud konkursi tulemused. kaasrahastamise määr, kui see on väga madal, siis ma ei tea, kas see asi üldse, kas seda ollakse üldse siis suutelised vallas või linnas ellu viima. minu meelest see kaasrahastamise määr on keskse tähtsusega küsimus. kas selles osas on võib-olla mingi vahemik, mil, millises määr, mil määral kaasrahastamine on võimalik? Nikolas, palun jah, suur tänu nende küsimuste eest ma arvan, et põhiliseks elemendid komisjoni jaoks oli jääda järelevalv, säilitada järelevalve valikuprotseduuri üle, see oli meie jaoks kõige tähtsam. selleks, et hoolitseda selle eest, et äh, linnaruumi projektid oleksid tõesti sellised huvitavad, mida me ka tõesti soovime. ja sellepärast mm, see, mille me delegeeritud õigusaktis välja tõime, oligi see, et usaldusväärne üksus teeb kogu selle töö, kuulutab välja pakkumised ja nii edasi, et meil on siis ekspertide rühm, mida juhib komisjon ja see ekspertide rühm vaatab kõik need ettepanekud läbi ning teeb soovitusi. ja siis lõplik otsus selle lõpliku otsuse teeb usaldusväärne üksus koostöös komisjoniga, nii et komisjon on täiesti otseselt kaasatud lõpliku protseduuri ja otsuste vastuvõtmisse ja seda siis äh, lähtudes nendest soovitustest, mida teeb ekspertrühm, nii et me soovime tõesti, et see menetlus oleks võimalikult läbipaistev. me soovime, et ekspertide rühm äh, omaks äh, pikki kogemusi aga lõppude lõpuks komisjon soovib siiski hoolitseda ka selle eest, et see meede toob ka neid tulemusi, mida me soovime. ma arvan, et me loome siin raamistiku, aga tegemist ei ole menetlusega, mis oleks nii-öelda äh, ühesuunaline, meil on terve rida pakkumisi seal, siis meil on võimalik õppida kogemusest ja kohandada neid üksikasju protseduuri käigus ja kui vaja, oleme me võimelised ka tegema muudatusi delegeeritud õigusaktile, kui me avastame, et midagi on tõesti puudu, et midagi tuleb tugevdada, nii et ka see ei ole välistatud. nüüd kaasrahastamine. kuna finantsvahendid peavad olema finantsmäärusega kooskõlas, siis meil ei ole mitte mingeid kõrgeid nõudeid panustele, ma saan sellest väga hästi aru ja olen sellega nõus, tõesti ei ole mõtet siin pakkumist teha koos kaasrahastamisnõudega, mille puhul me teame, et väga vähesed äh, linnad oleks sellest huvitatud. põhiline on siiski see, et see protsess toimiks ja et me saavutaksime eesmärgid ja seepärast ka kaasrahastamise määr peab olema mõistlik. aitäh, on veel kommentaare või Jan, kas sa sooviksid kokku võtta? ei, siis menetlus on jällegi sama muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kahekümne esimesel märtsil keskpäeval. kõik, kes soovivad teha resolutsiooni ettepanekut selleks, et delegeeritud õigusakti öö, ähm, tagasi lükata, peavad seda siis selleks tähtajaks tegelema. sellega oleme me oma hommikupoolse äh, päevakorra ammendanud. kohtume kell kolm selleks, et äh, pidada maha arvamuste vahetus äh, Rumeenia Euroopa vahendite eest vastutava ministriga ja soovin teile kõigile ilusat lõunat, aitäh!